kallid kolleegid, ma palun, et te istuksite äh, oma kohtadele, sellepärast et me alustame nüüd äh, oma täiskogu istungit, see on saja kolmekümne teine äh, täiskogu istung, mille täi-, regioonide komitee siis siiamaani on korraldanud. kõigepealt tahaksin teada, kas te olete päevakorraga nõus kas äh, te olete nõus äh, nende muudatustega, mida me oleme teinud? me oleme härra Jaadla äh, arvamuse ettepoole, paneme siis esimeselt teisele päevale ja härra Janseni teemat arutame ka neljapäeval hiljem, keegi ei ole vastu, siis on kõik tore. kas kellelgi on Äh, midagi öelda äh, eelmise istungi protokolli kohta ei ole, siis on tore, see on ka vastu võetud. ma tahaksin südamlikult tervitada linnapeade delega-, delegatsiooni äh, digitaalsete linnade väljakutse raames. tegemist on Euroopa Komisjoni algatusega Äh, mis aitab äh, linnadel ellu viia digitaalset poliitikat, edendada niimoodi majanduskasvu ja kodanike heaolu. tere tulemast! väga hea mõte oli tulla siia just siis, kui me arutame olulisi asju ja mul on väga hea meel tervitada meie hulgas ka proua volinik äh, Kretsut. tere tulemast, proua Kretsu, jällegi olete te täna siin ja meil toimub arutelu äh, selle üle äh,, selle arvamuse osas, äh, mille me pidime äh, koostama erinevate määruste teemal, mis on vastu võetud selleks, et äh, suunata siis järgmist programmeerimisperioodi täna äh, võtame me ühiselt äh, vastu ühtekuuluvuspoliitika kohta arvamuse, samuti põllumajanduspoliitika kohta ja see on väga tihedalt seotud maaelu arenguga ja tahaksin öelda, et äh, vaatamata tihedale ajakavale oleme me suutnud oma arvamuse esitada õigeaegselt selleks, et avaldada mõju nõukogule ja parlamendile ühtekuuluvuspoliitika küsimustes jah, me jõudsime just napilt siis eh, kõigega ühele poole eh, lisaks eh, ühtekuuluvuspoliitikale on meil siin ka mitmeid arvamusi, mis on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga, mille võtame loodetavasti ka selle kahe päeva lõpuks vastu ja oktoobris osasid asju me juba hääletasime ja on veel mõned asjad Erasmuse osas, mille osas tuleb hääletada veebruaris. ma olen väga rahul sellega, et see töö Äh, jõuab lõpule ja tahaksin äh, tänada äh, kõiki väga hea koordineerimise eest, väga hea koordineerimise eest raportööride vahel. mul on väga hea meel, et te kõik ühtsena käitusite, see on väga oluline. nagu mul on juba olnud võimalus meelde tuletada, aga meie Eh, tõeline töö alles algab, kui need arvamused vastu võetakse, mitte ei lõppe nende vastuvõtmisega, nüüd me peame hoolitsema selle eest, et meie seisukoht leiab oma kohta ka, leiab oma koha ka lõppdokumentides ja ma tahaksin rõhutada, et paljud parlamendi muudatusettepanekud on juba arvestanud meie ettepanekutega ja ma tahan öelda, et raportöörid on olnud tõesti väga aktiivsed. tahaksin teid tänada Eh, sest ainult niimoodi suudame tugevdada meie komisjoni usaldusväärsust ja samuti tugevdada regioonide ja linnade mõju Euroopa Liidu otsuste langetamise protsessis. Ehm, sellele vaatamata on meil veel liikmesriikide tasandil väga palju vaja ära teha. meil on mitmetasandiline valitsemine, meil on partnerlused ja äh, soov äh, otsustatud tagasi minna on olemas ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa poolaasta äh, raames pakutakse välja ebarealistlikke lahendusi. mõned inimesed ajavad lihtsustamise segi detsentraliseerimisega. meie toetame igati ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamist, aga loomulikult ei taha me Äh, retsentraliseerimist. nii et, et äh, kõik need kokkulepped, mis me oleme sõlminud, on veel üsna haprad, näiteks mis puudutab piiriülest koostöömehhanisme. Äh, meie ettepanekud on nõukogult leidnud väga tugevat vastuseisu ja kõikides nendes küsimustes, kui me oleme arvamused vastu võtnud, siis ma loodan, et kõik te kasutate neid arvamusi selleks, et äh, tutvustada neid oma riigi ajakirjandusele, oma riigi ministritele äh, et kõik Euroopa regioonid ja linnad toetaksid ambitsioonikat Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat. see töö on väga oluline ja võib-olla isegi kõige olulisem, mida meil eelseisvatel kuudel teha tuleb tegemist on ka tööga, mille vallas meil on asju võimalik väga palju paremaks teha. ma loodan igaühe, iga fraktsiooni peale selles osas, et meil tõesti õnnestuks oma seisukohti ellu rakendada. aga me peame täna oma arvamused vastu võtma ja meil on võimalus neid täna veel raportööridega arutada ja samuti volinikuga, kes vastutab regionaalpoliitika eest, proua Kretsu. kallis Corinna, nüüd on teil võimalus sõna võtta, teha sissejuhatus, enne kui me alustame aruteludega. suur tänu aitäh, president Lambert, daamid ja härrad, head liikmed, tere pärastlõunat teile. mul on väga suur rõõm täna siin teiega olla. Teie panus Euroopa tuleviku arutellu on väga tähtis, meie ühtekuuluvuspoliitika tulevik, meie regioonide roll Euroopa Liidus, see kõik on väga tähtis ning ma tahaksin teid tunnustada töö kiiruse osas, sellepärast et te olete juba koostanud põhjalikke arvamusi ja olete teinud seda väga kiiresti. selleks, et tulevased programmid oleksid valmis, peab meil olema eeskujud, inimesed, kes on eeskujuks ning teie olete tõesti nüüd selle äh, töökiiruse paika pannud nii parlamendi kui meie kõigi jaoks ja suur tänu veel kord teie toetuse eest. tahaksin tunnustada just seda ühtekuuluvuse liitu, see oli äärmiselt tähtis, seega suur tänu teile kõigile, aitäh Marku ja Karl-Heinz sulle nende ühiste pingutuste eest, mis me tegime, sest kõige keerukamate päevade jooksul kui valmistuti mitmeaastaseks finantsraamistikuks, olite teie Euroopa piirkondade ja linnade poolse sõnumi esindajateks ning äh, edastasite seda sõnumit, et ükski piirkond ei jää maha. Teie sõnumit on kuulda ka täna, teie arvamused täna toetavad, nii nagu Karl Heinz ütles, toetavad pakuvad tuge kolmes valdkonnas. esiteks, partnerluspõhimõte on väga tähtis, sellepärast et regionaalpoliitika edukus tugineb regionaalpartneritele, kohalikule omavalitsusele, regionaalsele omavalitsusele, sotsiaalpartneritele, vabaühendustele. Teie viite ellu seda poliitikat koha peal, te teate, mis on probleemid, mida saaks lihtsustada. Teie viite seda ellu oma kohalikele teadmistele tuginedes, oma mõtetele tuginedes ning viite ellu ühtekuuluvuspoliitikat oma energiaga, meelekindlusega, et parandada inimeste elu teie piirkonnas, seega suur tänu veel kord tõhusa regionaalse poliitika eest, mis on võimalik ainult siis, kui on tugevad regionaalsed partnerid. teiseks suur tänu toetusele, mis puudutas partnerluskokkulepet. meil on vaja seda strateegilist ülevaadet, meil on vaja fondide ja programmide vahelist koordineerimist, meil on vaja käsitleda seda nii vabaühenduste, sotsiaalpartnerite, kõikide osapooltega, seetõttu partnerluskokkulepped kõikides liikmesriikides on vajalikud. sõltumata sellest, kui palju on programme, millised on määratud summad siin ei ole ruumi topeltstandarditeks meie jaoks. minu seisukoht oli täiesti selge, on, eelmisel nädalal oli Ahveti nõukogu, kus tehti ka ettepanek muuta partnerluslepingute kohustuslikke aspekti ning komisjoni jaoks oleme me väga veendunud oma seisukohas, et sõltumata sellest, kui suur ümbrik liikmesriigile ette on nähtud, meil on vaja strateegiat kõikide liikmesriikide jaoks. mitte, et meil on esimese klassi või teise klassi liikmesriigid. teiseks, kohaliku arengu olulisus. Euroopa, mis on kodanikele lähemal, mis tugineb kohalikele vajadustele, mida tehakse koostöös kohalikega. ehk siis koostöös inimestega, inimeste jaoks ja see ei ole lihtsalt sõnad, vaid see on meie selge poliitiline kohustus ja poliitiline eesmärk tuua Euroopat kodanikele lähemale. kohustused peavad kohapeal muutuma tegelikkuseks. me oleme pakkunud selgeid vahendeid, erinevad territoriaalsed instrumendid, linnastumise algatus, mis toob kokku kõik linnategevused ühtsed reeglid, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitikat ja arengut ning põllumajandusfond maaelu arendamiseks. aga loomulikult kõikide vahendite eesmärk on võimestada piirkondi, linni ja kohalikke. me peame näitama kodanikele, mida Euroopa nende jaoks teeb. nüüd äh, käsitlen järgmist teemat, mida tuleb täpsustada, nimelt lisaks kohustuslikele aspektidele, mis tuleb äh, lahendada, on ka see viis pluss kaks programmi periood. ma tean, et teil on kahtlusi ja küsimusi ja ma tahan neid küsimusi kuulda kohe, kui teil on võimalus küsimusi esitada. aga ma tahaksin selgitada meie mõtteviisi, miks me tahtsime seda paindlikkust ja manööverdamisruumi. ma tean, et te toetate põhimõtet ja te toetate paindlikumat poliitikat, mis võtab arvesse ka esile kerkivaid asjaolusid. ma tean, et seda saab teha ilma, et see seaks ohtu pikaajalisi projekte. ma tean, sest see on varasemalt toiminud. projektid on kestnud edasi pärast tulemusaruannet üle mitme programmiperioodi ja nüüd samamoodi me oleme välja pakkunud, et oleks vahehindamine pärast viite aastat, sest mina nelja aasta jooksul komisjonis olen õppinud regionaalpoliitika kohta, et me ei näe seitse aastat ette, milliseks elu kujuneb. seega ma olen valmis kuulama teie seisukohti, aga kokkuvõtteks tahaksin teid veel kord tänada aitäh teie toetuse eest nii paljudes valdkondades viimaste keeruliste aastate jooksul, kui tegime ettevalmistusi uueks mitmeaastaseks finantsraamistikuks. tervitan teie toetust partnerluskokkuleppele ning nagu ma ütlesin, siis ootan juba innukalt teie küsimusi ja märkusi, aitäh. suur aitäh, volinik ja kohe alustame aruteluga ja tahaksin meelde tuletada, et seekord rohkem kui kunagi varematel kordadel pean väga rangelt ajakavast kinni pidama. nii et, et ma tõesti jälgin kõneaega väga rangelt, sellepärast et muidu ei jõua me oma tööga ühele poole ei täna ega homme ja viisteist inimest on praegu sõna soovinud ja kuusteist viisteist peame selle arutelu lõpetama, nii et, et tehke võimalikult lühidalt, aga öelge ikkagi seda, mida te öelda tahate. niisiis, alustame Mihhail Schneideriga aitäh, äh, esimees, aitäh, lugupeetud volinik, et te olete siia komi-, regioonide komiteesse tulnud. Äh, me oleme ära käinud ühiselt pika tee, juba tuhande üheksasaja kuuekümnendatel aastatel alustasime äh, me oleme korduvalt asja üle järele mõtlenud, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal võtsime vastu resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta Äh, ja oleme loonud ka koalitsiooni selleks, et me spontaanselt tegutseme ja meie tegevused on olnud väga edukad ja me oleme olnud alati tihedas kontaktis teiega äh, ja erialaspetsialistidega teie peadirektoraadist ja asjaolu, et teie ettepanekud, äh, teie ettepanekud struktuurireformi määruseks avaldati just nimelt mai Äh, ja need on äh, paljuski tuginenud meie ettepanekule. tegemist on äh, siin pikaajalise ja eduka koostööga ja tahaksin teid selle eest tänada. ma loodan, et me õnne, meil õnnestub ühiselt ka hea tulemus saavutada. nii et, et põhimõtteliselt me tervitame neid ettepanekuid iseäranis seda, mis puudutab üldsätete määrust, loomulikult Äh, on meil ka mõningaid äh, punkte, äh, kus me tunneme, et asju võiks paremini teha ja mõningatest nendest tahaksin ka kõnelda. Te rääkisite, et siin viis pluss kahest, meil on oma vastuväited sellele, meil ei ole midagi viis pluss kahe vastu ja paindlikkuse vastu, aga need ettepanekud on ebaselged, meie tahame vältida seda, et viie aasta pärast peame jällegi hakkama nullist pihta me peame väga selgelt alguses välja ütlema, et vähemalt esimesteks eh, kaheks aastaks peame kas või orienteeruvalt paika panema, kus me neid vahendeid tahame kasutada, see on meie jaoks probleem. veel mõned probleemsed punktid. Eh, te rääkisite siin turvavõrgust, kus seitsekümmend kuus protsenti, jah, see ei ole kellelegi vastu aga äh, need äh, raamistikud pannakse paika liikmesriikide tasandil ja see, äh, see ei ole paljude liikmesriikide arvates õige, sellepärast et regioonid on väga erinevad, kui me räägime Saksamaast, Hispaaniast, Itaaliast, teistest riikidest jah see, see seitsekümmend kuus protsenti turvavõrk on, aga mitte nii-öelda äh, niimoodi, nagu see asi täna regionaalsel tasandil on korraldatud. Äh, tänaste vahendite juures äh, langevad vahendid lihtsalt seitse, sajalt protsendilt seitsmekümne kuuele protsendile, nüüd kaasrahastamine te olete teinud siin ettepaneku Euroopa Liidu osa kaasrahastamisel vähendada ja Äh, seda me ei saa teha, selline kaasrahastamise vähendamine ei saa, see, see ei ole meile vastuvõetav, me, meil on võlgu, meil on vaja oma piirkondades eelarvet konsolideerida ja seetõttu me ei saa kaasrahastamise määra suures, suurendama üleminekupiirkondades ei peaks kaasrahastamise määr alla seitsmekümmend protsenti langema ja kolmandaks, te olete teinud äh, ettepaneku äh, et eh, neid eh, SKT näitajaid laiendada, jah, ma olen, me oleme sellega nõus, aga minu arvates on eh, demokraat-, demograafilised probleemid sellised, millega piisavalt ei ole arvestatud, me peame tulevikus regioonide demograafilisi probleeme rohkem arvesse võtma demograafilised probleemid takistavad majanduskasvu, konkurentsivõimet ja see äh, on just asi, mis peaks olema ühtekuuluvuspoliitika keskmes, nii et, et äh, võib-olla neid äh, täiendavate indikaatorite hulka paneme ka demograafilised probleemid ja veel üks asi, te olete teinud head ettepanekud, kuidas bürokratiseerimist vähendada Äh, aga umbusku tekitab mulle üks asi, ma kardan, et kui käivad läbirääkimised liikmesriikide ja parlamendiga, äh, siis ähm, need asjad, mida teie olete as-, välja võtnud, siit pannakse sinna eile tagasi ja äh, siis on jällegi samas palju bürokraatiat, mida meie täna tahaksime vältida, aga muus osas olen teiega täiesti nõus, aitäh! aitäh! järgmine sõnavõtja on Katjuša Marini. Grazie, komissaria. suur aitäh teile, Corina. taaskord näitate meile eh, kui räägime täiskogul struktuurifondidest, eh, rääg-, näitate oma mõistmist ja soojust meie suhtes. Eh, olete alati olnud avatud kohalikele omavalitsustele oleme eh, tegutsenud eh, alati kõiges, kõiges oma sammudes oleme tundnud teie kõrvalolekut. ühtsuspoliitika eh, on Euroopa parim nägu, parim kontakt Euroopa piirkondades ettevõtjate jaoks ja kohalike omavalitsuste jaoks. sotsialistide jaoks sooviksime me jagada mõningaid äh, mõtteid. Äh, oleme, äh, oleme, mm, soovime surmata avatust Euroopa poolt, soovime ka jätkata teiega edasist koostööd, oleme eelnevalt äh, Ehm, jaganud teiega olulisi mõtteid selle kohta, kui oluline on partnerlus kohalike omavalitsuste ja Euroopa Liidu ehm, institutsioonide vahel. Äh, oleme tõstatanud ka mitmeid erinevaid küsimusi lõppraporti jaoks, mille soovime varsti vastu võtta. Euroopa Sotsiaalfond äh, oleks endiselt edasi Euroopa tegevusest on äärmiselt äh, oluline Euroopa ühtsuspoliitika osana. ei ole võimalik äh, ette kujutada territooriumite arengut, kui äh, sotsiaalseid aspekte arvesse ei võta, muuhulgas näiteks koolitusküsimusi. meie jaoks on väga olulised ka senised kogemused, mille oleme omandanud ühtsuspoliitika arendamisel aastate vältel ning leiame, et kohalike omavalitsuste kaasamine Euroopa edasisse arengusse on äh, aina väärtuslikum. oleme alati oma raportisse lisanud ka mitmeid ettepanekuid olukorra parandamise kohta. me peaksime, sooviksime struktuurselt kaasava partneritena kohanike, kohalikud omavalitsused Euroopa semestrisse. meil on ka mõningaid muresid, mille sooviksime Ehm, teile edastada näiteks praeguse finantseerimisperioodi osas äh, majandus, äh, põllumajanduse ja maaelu arengufond äh, ja selle üldsätted, oleme alati uskunud selle integreeritud lähenemisse meie kohalikesse omavalitsusesse ja piirkondadesse, eriti puudutab see kõige vaesemaid piirkondi oluline on veel administratiiv ja peame ärgem unustagem, et administratiivküsimustes ei sõltu ainult Euroopast, süsteemi lihtsustamine on liht-, on oluline, see ei sõltu ainult komisjonist, meil on siin mitmesuguseid ettepanekuid, soovime mene-, bürokraatlike menetluste lihtsustamist ka liikmesriikide tasandile. see on äärmiselt oluline, et lihtsustada ligipääsu eh, ressurssidele ja parandada äh, erinevatele võimalustele ligipääsu. ning äh, hakkan jõudma nüüd kokkuvõteteni. meie äh, äh, äh raport ei ole äh, sugugi kokkupõrge institutsiooniga, me ei soovi, et ühtsuspoliitika ei ole lihtsalt dialoogi teema keskvalitsuste Euroopa institutsioonide vahel, vaid ühtsuspoliitika on eelkõige äh, Euroopa poliitika linnade ja eh, piirkondade jaoks soovime oma eh, hääle kuuldavaks teha järgnevatel kuudel toimuvate läbirääkimiste vältel. suur aitäh. Michelle Reisbermann saab järgmisena sõna. voorzitter. Eh, goed om u hier weer te zien, eurocommissaris hea meel on teid siin uuesti näha, volinik Kretsu. tunnustan eh, teie tehtud tööd komisjonis selle teema ettevalmistamisel. väga suur töö on ära tehtud ühtekuuluvuspoliitika vallas. me näeme, et lihtsustamise osas on saavutatud suurt edu part-, partnerite toetus äh, regioonide üleselt on olemas teie ettepanekule. see ettepanek on väga tähtis. see hõlmab ka Hollandi provintse, koht, kust mina pärit olen. Need on ka meie jaoks väga tähtsad, seega mul on hea meel näha, et partnerluspõhimõte ja partnerluskokkulepe on teie jaoks tähtis, seal on provintside, linnade ja regioonide jaoks selge roll ja seda käsitleme ka minu raportis, mis puudutab ühtekuuluvusfonde ja sellega seotud ettepanekuid temaatiliste konsultatsioonide puhul eelistaksime, et need toimuksid regionaalsel tasandil, et nende rolli suurendada ja tahaksime, et kliimapoliitika ja rände vallas Euroopas rohkemat ellu viidaks, mitte ainult äh, ränne, mis pärineb väljaspoole Euroopat, vaid ka ränne Euroopa sees, sest on piirkondi, kust lihtsalt inimesed reisivad välja ja sinna ei jää kedagi alles me peame vaatama, milline on kohalike omavalitsuste roll selles aspektis. määrusi ei saa lihtsalt lihtsustada. ametnikud peavad olema ka vastavalt äh, koolitatud. Euroopas kõik nõustuvad, et ühtekuuluvuspoliitika on väga tähtis, kui ma suhtlen inimestega kommertskojast, äh, Austria kommertskojast või Brüsselis igal pool, kuhu ma lähen, ma mõistan, et kõik on samal lainepikkusel ühtekuuluvuspoliitika vallas ja ka parlamendis, aga samal ajal on tunne, justkui ühtekuuluvuspoliitika oleks surve all. ja see on seotud ka liikmesriikide rolliga. meie Euroopa regioonidena oleme valmis koos Euroopa Parlamendiga olema heaks partneriks, et regioon, ühtekuuluvuspoliitika viidaks ellu äh, kvaliteetselt. andke teada, kuidas me saame teile toeks olla, oleme valmis teid igati aitama ning soovime teile edu keerukate läbirääkimiste puhul. Merci, äh, äh, Marie-Antoinette Maupersus. aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik, me täname teid, et te täna olete siin äh, kohal, kui me esitame oma arvamuse paljude komisjoni arvamuste kohta, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. tahaksin kinnitada, et meie fraktsioon on tegutsenud väga ühtselt, me oleme tahtnud äh, intelligentset ja järjepidevat seisukohta kujundada, seisukohta, mis arvestab ka meie kodanike soovidega. räägiksin nüüd asjadest üksikasjalikumalt Äh, juba tänasest äh, alates peame me veenma mitte üksnes komisjoni ja nõukogu, vaid veenma ka euroskeptikuid selles, et Euroopa teenib ka nende huve ja me ei ole nende vastu äh, ja parlament esmapäe-, esmaspäeval juba näitas, et nad soovivad, et territoriaalne koostööpoliitika säilib, et seda eelarvest rahastatakse ja ka, et säilivad kõik need põhimõtted, millel see rajaneb Äh, kui komisjon äh, viib kaks uut osa sisse traditsioonilisse Euroopa koostöösse, äärepoolsematele piirkondadele äh, ja regioonidevahelise uuendusprogrammi, siis need inimesed, kellega ma olen kohtunud ja ka kohtusin eile õhtul, leiavad, et niimoodi mm, et me ei tohiks ohtu seada territoriaalset koostöö. me peaksime omavahel jagama konkreetseid kogemusi, parimaid toimimistavasid ja kui, ja me peame tõesti näitama, et meil on siin Euroopa lisandväärtus merepiirkonnad on samuti äh, väga mures sellepärast, et äh, see koostööliik lülitatakse teiste alla Nad, nad äh, kaotavad äh, võimaluse oma naaberpiirkondadega koostöö teha. Äh, ja lõpetuseks, kui me rahvastiku kontsentratsiooni kriteeriumi sisse viime selleks, et piiriülest koostööd rahastatakse Äh, seab väga raskesse olukorda piiriülesed tegutsejad ja see kõik tekitab kahtlusi, ebakindluse. Äh, proua volinik, kas teile ei tundu, et meie te äh, territooriumitel, kohalikes omavalitsustes oleks vaja säilitada see, mis toimib, säilitada see, mis inimesi rahuldab ja seda ka väärtustada. tänan tähelepanu eest. suur aitäh ja nüüd saab sõna meie kolleeg Avents Pukk Eh, voorzitter mevrouw creu ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid uw statement maar bovenal uw betrokkenheid. tere pärastlõunat aitäh selle avalduse eest ja suur tänu teie töö eest ühe ühtekuuluvuspoliitika vallas heaks näiteks on ka see et te olete täna siin kohal me hindame seda kohaliku omavalitsuse liikmena Hollandist piiriäärsest alast mõistan, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika piiriüleste projektide puhul. see mõjutab Euroopa Liidu elanikkonnast kolmekümmet protsenti. nüüd see piiriülene meede lihtsustaks halduslike ja juriidiliste tõkete eemaldamist. oma arvamuses ma ütlen, et regioonid suhtuvad positiivselt komisjoni ettepanekusse, siin on uusi võimalusi linnade ja piirkondade jaoks ja me tahame seda meedet positiivselt ära kasutada. koos kaasrahastusega on see käega katsutavaks võimaluseks piiriüleseks koostöös oluline on, et nõukogus ka seda käsitletaks piisavalt põhjalikult. mõned liikmesriigid suhtuvad sellesse vastumeelselt ja seetõttu kutsun üles komisjoni need takistused eemaldada, et me saaksime pidada konstruktiivseid läbirääkimisi, et sellel meetmel oleks selge roll ja sellega saaks ellu viia ühtekuuluvuspoliitikat. suur aitäh härra Pakk, aitäh, kõigepealt tahaksin äh, teid äh, tunnustada tehtud töö eest, et ühtekuuluvuspoliitika jõuaks igasse Euroopa nurka ning ma jagan teie nägemust. Äh, see peab olema, kaasama iga piirkonda, aga kedagi ei tohi maha jätta. mul on mõned küsimused ja üks märkus. Klužna-Poka linnapeana, see on äh, teiseks suurim linn piirkonnas, olen kohtunud paljude noortega ja nemad ütlevad mulle, et nad on pidanud loobuma Euroopa rahastusest, kuna korraldus on nii keeruline, bürokraatiat on palju. seega, kui meil on nüüd see uus mitmeaastane finantsraamistik, mis on teie sõnum nendele noortele, kes tahavad et äh, kandideerida Euroopa rahastusele, aga need menetlused ja bürokraatia on lihtsalt liiga keerulised. nüüd teine küsimus. N pluss kaks või N pluss kolm. mina toetan N pluss kolme, sest nagu te teate, äh, alati kõik, meie alustasime sellega hiljem ja äh, kui algusest peale on meil N pluss kolm, siis see on selge sõnum, et me saame kasutada Euroopa raha ja kolmas küsimus, ma tahaksin nõu küsida. meil on uus finantsmeede, Euroopa linna algatus, linnapiirkondade algatus, kas te võiksite meile nõu anda, kuidas me saaksime paremini äh, ette valmistuda selleks, et algusest peale oleks rahastus tagatud ja teiseks märkus, kui ma nüüd ei eksi, siis ühtekuuluvuspoliitika toodi Euroopa Liitu seitsmekümne kolmandal aastal Ühendkuningriigi poolt. nüüd Ühendkuningriik lahkub, see on loomulikult kurb aga ühtekuuluvuspoliitika jääb alles. seega, milline on teie nägemus ühtekuuluvuspoliitika kohta seda konteksti arvestades? suur aitäh! Isabel Pulinoo järgmisena. aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tahaksime teid tänada selle eest, et olete alati toetanud kohalikke omavalitsusi ja regioone me loodame teie pühendumuse peale, mis tõesti on olnud piiritu, me äh, loodame, teil on piisavalt energiat äh, selleks, et kaitsta ühtekuuluvuspoliitikat kõigi piirkondade nimel ja nagu meie raportöör äh, proua Marini seda ka ütles, kõik inimesed Euroopas peavad tundma, et neid kaitseb investeeringute poliitika, mis on tõesti mõeldud kõige ja kõigi jaoks Äh, kui me äh, eelistame ainult äh, osasid riike, siis see seab inimeste ühtekuuluvustunde ohtu, see tekitab lõhesid, pahameelt ähm, ja see ei lahenda neid sotsiaalseid hädasid, mis meil praegu on. territoriaalne ebavõrdsus eksisteerib Äh, ja äh, mõningates äh, riikides isegi süveneb, sellepärast et linnades elav eliit saab struktuurifondide vahenditest kasu ja me peame meelde tuletama, et ühtekuuluvuspoliitika teenib kõiki, see peab olema mõeldud kõigi piirkondade investeeringute jaoks ja tahaksin meenutada, et kõik riikidest, fondidest, põllumajandusarengu fondist ja muudest fondidest eh, on eh, võimalik teha investeeringuid eh, inimressurssidesse, territooriumite arendamisse, maapiirkondade arendamise ja see kõik on oluline ühtekuuluvuse jaoks ja proua volinik, tahaksin teid tõesti tänada teie pühendumuse eest ja ma arvan, et me võlgneme teile väga palju selle ettepaneku eest, mida meie tahame veel paremaks teha, aga mis üldjoontes meile sobib aitäh ja nüüd saab äh, äh, sõna kolleeg Lando Gramm. Bäste kommissionär, bäste ordförande och kolleger. Idag... Eh, suur aitäh, president, kallid kolleegid, regioonide komitee võtab täna vastu mitmesuguseid arvamusi, mis on seotud meie ühtsuspoliitikaga ning mina sooviks teile öelda järgmist, sooviks teile öelda, et äh, regioonide komitees äh, on väga palju sarnaseid seisukohti. Äh, linnad äh, ja regioonid soovivad tugevat ühtsuspoliitikat, ühtsuspoliitika on meie vahend investeeringute ligimeelitamiseks. me ei soovi äh, sügavaid sisulisi muudatusi teie dokumenti, oleme üritanud sidusad ja selged olla oma lähenemises ning eelkõige oleme keskendunud ühtsuspoliitika rakendusaspektidele, sest see puudutab meid otseselt. soovime lihtsustamist, soovime teha kõik selleks, et alg-, et kõik asi toimiks ka rohujuure tasandilt. väga paljud arvamused, mis on esitatud, on soovinud äh, kõrgemaid kliimaeesmärke. see ilmselt ei ole teile üllatuseks. Äh, äh, vaadake kas või COP kakskümmend üks lepingut, mis, mille, mille populistid mõlemal pool Atlandi ookeani on täiesti tükkideks rebinud. samas teadlased ütlevad, et meil ei ole enam aega katastroof on nurga taga ning äh, meie oleme need, kes peavad haldama investeeringuid, äh, mis on suunatud kliimamuutuste vastu võitlemisel. palun võtke neid asju tõsiselt äh, ning teine oluline punkt, mille soovisin tõstatada, mis on seotud Euroopa Liidu fondide ja eriti ühtsusfondidega, siis me peame olema sidusad, peame toetama võrdsust ja seda äh, on oluline kõik ja eh, eh, eh, ärgem unustagem, et siin on võimalik ka soolise võrdõiguslikkusega midagi teha, sest äh, naised äh, on just need, keda selline fondidele ligipääs kõige rohkem aitab, et sellega seoses ma tahaksin öelda, meil peaks olema nii-öelda võrdsuseelarve, mis äh, aitaks edasi arendada kogu ühtsuspoliitika iga faasi, kui me seda ei tee, siis me kaotame paljusid võimalusi innovatsiooniks ja uute ettevõtete esile kergimiseks, seega ärgem unustagem ka võrdsust. aitäh suur tänu teile ning järgmisena saab sõna Pavel Brande. kallis volinik Kretsu. väga hea meelega tervitan teid ECR fraktsioonist, oleme kohtunud korduvalt viimaste aastate vältel, aga meie jaoks on ikkagi suur äh, au teid siin tervitada. õigusloomeline protsess äh, on äh, käigus, ettepanekud on laual. oleme ühtsuspoliitika tulevikust väga palju rääkinud ning oleme õnnelikud, et meid on selle protsessi vältel võrdsete partneritena koheneldud. nagu te teate, olen ma olnud raportöör mitmetes piiriülestus, ülestes koostööprogrammides ning eh, näen, et eh, sellealaseid kogemusi on lisatud ka määrusesse ning meie ettepanekuid võeti Äh, arvesse juba koostamisfaasid. Äh, praegu hakkab äh, tegelik töö käima, Euroopa Parlamendi roll ja nõukogu roll aina kasvavad. meil on vaja teie abi. soovime olla reaalsed võrdsed partnerid kogu protsessi vältel. kõige veel olulisem on see, et äh, ettevalmistusprotsessis ja rakendusprotsessis tuleb äh, teha kõik selleks, et äh, raha jõuab lõppkokkuvõttes regioonidesse ja linnadesse ja vastab meie investeerimisvajadustele kohalikul tasandil. seda on võimalik teha ainult siis, kui täiel määral austatakse partnerlust. kui, kuna mul on ainult pool minutit aega, siis üks soovitus veel tulevikuks. meil on vaja paremini äh, teavitada ühtsuspoliitika tulemustest, sest selle suur lisandväärtus on see, et see jõuab ka kõige väiksematesse eh, linnadesse Euroopa perifeeriasse, puudutab eh, kõiki Euroopa kodanikke. seega ei piisa lihtsalt sellest, kui Euroopa lipp eh, kleebitakse Eh, eh, kleebitakse ehitise seinale, vaid me peame mõjutama või selgitama seda, kuidas Euroopa tegevus inimeste elusid mõjutab. suur aitäh teile, nüüd saab sõna eh, Kirian McDarcy. Ah. suur aitäh, volinik, kallid regioonide komitee liikmed. suur aitäh selle eest, et kaitsete ühtsuspoliitikat Euroopa Liidu linnade agendat mina kui raportöör tervitan komisjoni ettepanekut pühendada eh, kuus eh, protsenti eh, jätkusuutlikule arengule. linnade agenda annab väga palju võimalusi edasi arendada meie linnu ning kogemused praeguses partnerluses on saavutanud positiivseid tulemusi mitmetasandilises juhtimises ning linnade arenguagenda ei peaks olema lihtsalt mingisugune teoreetiline harjutus, vastasel korral aina vähem on osaleda soovijaid. see agenda võib aidata meil ka eh, tugevdada äh, sidet äh, äh, kodanike ja parema õigusloome vahel. meil on vaja sellist agendat, mis aitaks tagant kõigi igas suuruses linnu. väga palju ettepanekuid, mis meie viimastest kohtumistest on kogutud, on, need on tohutult palju, nii et me saame tegelikult välja töötada võrgustiku äh, Eh, ja selle kogemusi kasutada. meil on vaja paljusid keskkonnaalaseid koostööprojekte, eh, mis ulatuks üle riigipiiride, sest eh, meil on vaja edasi arendada oma tegevuskavu ja minu küsimus teile, proua volinik, on üks see, et millised on teie plaanid tega-, tegevuskavadest edasi, aitäh! ja nüüd annan sõna Marku Markulale um Mr President uh.... härra president äh,, proua volinik, kallis Corina, luba äh, äh, kinnitada, et äh,, et äh, meile jaoks on mitmeid huvitavaid äh, punkte selles äh, ühtsuspoliitikast äh,, sest see puudutab, sest see on tegelikult ju lihtsalt äh, kasvu arenguinstrument äh, see ja kui vaatame, mida me õppinud oleme sellest viimasest programmeerimisperioodist, siis ühtsuspoliitika peab olema äh, paremini integreeritud äh, teistesse Euroopa instrumentidesse, näiteks äh, Euroopa Horisont või Digitaalne Euroopa ja mitmed muud. kuid seda peab veelgi paremini integreerima kohalikul tasandil Eh, kaasates eh, era- ja avaliku sektori, et eh, erasektor osaleks samuti finants-, kes finantseeriks samuti investeeringuid koha peal. siin on eriti oluline rääkida sellest, kui oluline on toetusi konkreetselt välja töötada ja eesmärk, eesmärgipäraselt suunata see on äärmiselt oluline, sest äh, üks arutelu küsimustest on see, mida tähendab piiriülest. me kõik äh, rõhutame siin selgelt, äh, et see tähendab ka riigipiiri üleselt, kuid teisest küljest, mida te ütlete peatükis viis väga oluline osa sellest äh, regionaalide üle, regioonide ülesest äh, koostööst, kui läbirääkimiste tulemus äh, on selline, et see komponent kaob ära, siis olen ma väga kurb selle üle, et, et ka eesmärgid kaovad ära, nii et palun üritage häid tulemusi, lahendusi leida. loodetavasti jääb see dimensioon ikkagi alles, sest regioonidel on oluline roll olnud eurooplaste partnerluses äh, Äh, ning äh, kohalik äh, tööstus, kohalikud ettevõtted saaksid meie tegevuses osaleda, andkem suurem ja tugevam raamistik, et me saavutaks ta ka kliima heaks, mida me soovime, jätkusuutliku arengu eesmärgid on samuti meie kõigi jaoks väga tähtsad, meil on vaja konkreetseid tulemusi järgmise programmeerimisperioodi vältel, te saate väga palju ära teha, suur aitäh, nüüd saab sõna veel, saavad sõna veel viis kolleegi Teil on kõigil üks minut kõneaega. esimesena saab sõna kolleeg Amalu. suur aitäh teile, härra president, proua volinik. suur aitäh selle eest, et meile külla tulite. see näitab, et teie eesmärgid on äh, kooskõlas äh, meie eesmärkidega. ma sooviksin öelda et olen äh, osalenud äh, raporti koostamisel, teinud koostööd proua raportööriga, eriti on minu jaoks oluline piiriline koostööd ja demograafilised küsimused, aga ma tahaksin keskenduda äh, praegusele, praegusele, mis on väga oluline Galiitsia jaoks, kust mina pärit olen, on ka teisi piirkondi Hispaanias ja Euroopas, mis on sarnases olukorras, nimelt paradoks on selles, et hoolimata sellest, et meie skp on kasvanud kümme punkti võrra äh,. Äh, äh, on samas aga meie toetused nelikümmend protsenti kahanenud vastavalt olemasolevatesse reeglitele. seda osaliselt sellepärast, kui, kui ja seda sellepärast, et me oleme saanud lõpuks ometi vähem arenenud piirkondadest arenenumatesse piirkondade gruppi. Eh, seda skp pärast samas, eh, skp on kasvanud, aga samas eh, see ei ole ju kooskõlas ühtsuspoliitika põhimõtete ja eesmärkidega. teeme koostööd parlamendisaadikutega, et üks piirkond äh, jääks Euroopa toetustest ilma ja teie kõneaeg on nüüd läbi ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Virgi Tunem. Äh, volinik Kretsuga, mina tahaksin tänada selle eest, et te tegelete ühtekuuluvuspoliitikaga ja täna siin olete. mul on neli punkti, millest tahaksin kõnelda. minu piirkonna jaoks on ka väga oluline äh, et äh, kaasrahastamise määrad jääksid stabiilseks ja tahaksin viidata äh, sellele, ka meie regioonide võimekus on väga erinev ja teiseks äh, tahaksin rääkida sellest muudatusest kolm, sellepärast et me tahame, et meie projektidel oleks pikaajaline kindlus ja meil on selleks vajalik siis tõesti võimalikke asju ette näha ja minu liidumaad äh, on äh, Multifond programmi siis äh, juba varasematel aegadel osalenud ja ja need nõuded, mis puudutavad siis maapiirkondi, ei ole ühemõõtmelised. tegemist on integreeritud regionaalpoliitikaga ja selle, seda peaks ka määruses äh, kajastama. Äh, kolleeg Marini juba mainis sellele ja äh, seda ja neljas punkt, millele tahaksin kestetuda, mis on minu jaoks keskse tähtsusega, nimelt see, et kärped, mida Interreg programmis on tehtud, ära jäetakse Äh, Interreg programmi tuleb just tugevdada, see tugevdab piiriülest koostööd. ka teie kõneaeg on lõppenud, ütleb esimees ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Truba. Äh, lugupeetud volinik, mina tahaksin esitada küsimuse üldsätete määruse kohta selle uue ettepaneku järgi on käibemaks abikõlbulikuks kuluks ainult kuni viie miljoni euroni ulatuvate projektide puhul ja selle maksimumkünnise kehtestamine abikõlbulikule kulule muudab ähm, taotlejate jaoks need äh, fondid äh, vähem atraktiivseks, seda iseärani strateegiliste infrastruktuuriprojektide osas. Äh, sellele on regioonide komitee ka varem tähelepanu juhtinud see, kui kaasrahastamise määra vähendatakse ja käibemaksu ei hüvitata, Äh, siis see võib vähendada nende programmide atraktiivsust ja motiveerida äh, toetuse taotlejaid projekte osadeks jagama, nii et, et nende kogusumma ei ületaks viit miljonit. nii et, et tahaksin küsida, miks komisjon sellise reegli välja pakkus ja millised oleksid need tagajärjed, kui me praegused reeglid käibemaksu osas alles jätaksime, aitäh! aitäh! Mihhail Afanelli järgmisena Äh, suur aitäh, lugupeetud ähm, äh, esimees, äh, tahaksin tänada volinikku selle eest, et ta täna siin on ja tahaksin teda tänada kogu selle töö eest, mida me ühiselt oleme teinud aastate jooksul. tahaksin teda tänada selle pühendumuse eest, mida ta on üles näidanud. me oleme jõudmas otsustava tähtsusega lõppfaasi. me olu-, üritame asju oluliselt paremaks muuta ning äh, mulle näib, et äh, me keskendume just nimelt sellele tööle, mida me siiani oleme teinud. Äh, meil on olemas selge sõnum, mida toetasid peaaegu kõik liikmed ja ma loodan, et seda sõnumit täna veel kord toetatakse, tegemist on suurepärase tulemusega Euroopa kodanike jaoks me peame ühiselt välja ütlema, et me sooviksime suuremat ühtekuuluvust linnade ja maapiirkondade vahel. eelkõnelejad juba viitasid linnade tegevuskavale, see on väga oluline tegur ja me peame seda rohkem ära kasutama kui me hakkame õigusakte ellu rakendama, iseäranis neid, mis puudutavad äh, Äh, regionaalfond, äh, siis on väga oluline sellega tegeleda ja teie kõneaeg on äh, lõppenud, öeldakse kõnelejale. lugupeetud volinik, suur aitäh, et Te olete väga konstruktiivselt tegutsenud, te olete üles näidanud koostöövaimu me oleme saavutanud väga palju positiivseid tulemusi eh, ja oleme saavutanud palju selliseid asju, mis algul tundusid võimatuna. me sooviksime, et asjad ühtekuuluvuspoliitika vallas areneksid kiiresti, et need oleksid tõhusad, et need oleksid ellurakendatavad. ja et me vaataksime ka ainu-, eh, mitte ainult olevikku, vaid vaataksime ka kaugemale tulevikku me tahame vähendada bürokraatiat, liigset keerukust ja me tõesti tahame anda nii-öelda õige rütmi sellele poliitikale. aeg on samuti väga oluline. meil on vaja aega ja raha selleks, et saavutada edu selleks, et saavutada neid muutusi, mida me Euroopa jaoks soovime, aitäh kõigi nende sõnavõttude eest ja ma tõesti vabandan, et ma kõneajaga nii rangelt üle, ümber käisin, aga mul lihtsalt ei ole mitte mingisugust muud lahendust ja äh, me peame tõesti ajaga vast väga rangelt kinni pidama, aga annan nüüd sõna proua volinikule, et ta saaks vastata kõigile nendele küsimustele, mis talle esitati aitäh veel kord, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud regioonide komitee liikmed, mul oli väga huvitav kuulata teie sõnavõtte. Te teate, et meil on käimas äh, pidevad äh, arutelud, need arutelud on kestnud juba aastaid. me oleme üksteist toetanud kohaliku arengu küsimustes, aga meie lähenemised on olnud mõnevõrra erinevad ning ma üritaksin äh, vastata mõnedele äh, probleemidele, millele tähelepanu juhiti, üritaksin, üritaksin selgitada komisjoni esitatud ettepanekut, äh, ettepanekut, mille me esitasime teisel mail siis parlamendile ja nõukogule, aga tahaksin kõigepealt rõhutada, et tegemist on Euroopa Komisjoni ettepanekuga, mis praegu on siis kaasseadusandjate parlamendi ja nõukogu kätes ning kui te soovite midagi muuta, siis te peate tegema koostööd Euroopa Parlamendi saadikutega ja oma valitsustega, oma liikmesriikidega, äh, peaministrite või teistega, kes esindavad teie riiki äh, nõukogus. Te teate väga hästi, et arutelud äh, Äh, institutsioonide tasandil käivad. Ähm, möödunud reedel toimus ähm, äh, nõukogu kohtumine, kus oli äh, kohal kakskümmend kaheksa ministrit ja arutati ühtekuuluvuspoliitikat. ma tean, et ka Euroopa Parlamendis arutelud paljudes küsimustes veel käivad. Ähm, nagu alati, ma loodan teie peale, et te koostate väga jõulise Äh, arvamus, äh, mis äh, toetavad, mis toetab meie argumente. ma alati hindan koostööd Euroopa Komisjoni ja regioonide komitee vahel vastaksin nüüd ükshaaval mõningatele küsimustele. viis pluss kaks programmeerimine. ma arvan, et me ei ole Äh, oma seisukohtades väga kaugel. ma tean, et teil on mõningaid äh, kõhklusi, aga ma tean, et põhimõtteliselt äh, tõesti toetate seda paindlikkuse põhimõtet, mis võimaldab meil kohanduda tekkivatele oludele, eks näis, kuidas see paindlikkuse põhimõte tegelikkuses toimima hakkab. nagu ma ütlesin, meie eesmärk on äh, Äh, asju ka hiljem läbi vaadata. nagu härra Schneidergi ütles, meie plaan ei ole kohe algusest peale äh, kõike kindlalt paika panna. Äh, meil on erinevad programmeerimisperioodid, aga kui meil on erinevad vajadused ja me ei saa kogu raha viie aastaga ära kulutada, siis me saaksime Äh, asju, äh, vahendeid siis lihtsalt äh, palju kergemini üle kanda, see ongi selle viis pluss kaks mudeli taga. ja mis puudutab nüüd kaasrahastamist, ähm, siis ma loomulikult võtsin teadmiseks mure, mis, mida meie ettepanek teis tekitab. ma usun, et ähm, tegemist on väga pragmaatilise reaktsiooniga, mis võimaldab meil säilitada sama kulutuste tase väiksema eelarvega. meie arvates kaasrahastamise määra suurendamine suurendab omanikutunnet koha peal ning ma usun, et meie kaasrahastamise alased ettepanekud ei ole tegelikult midagi uut. me lihtsalt läheme tagasi kriisieelsele tasandile, kus meil tegelikult olid samad kaasrahastamise määrad. me leidsime, et väiksema eelarve juures, mis meil praegu on, saame Äh, pärast äh, aastatepikkust majanduskasvu äh, minna tagasi siis kriisieelsete tasemete juurde, aga nagu ma ütlesin, ma näen, et ka Euroopa Parlamendis, täpselt nagu siingi, on meie ettepanekule teatav vastuseis, eks näis, mida lõpphääletus näitab. nüüd temaatiline integratsioon, siis selles küsimuses mm, on meil vaja koonduda või keskenduda mõningatele prioriteetidele majanduskasvu ja töökohtade vallas. me ei äh, äh, äh, ole innovatsiooni ja kohanemise osas väga edukad oma piirkondades, me peame olema tänapäeva majanduses konkurentsivõimelised. ja väga oluline on, et me keskenduksime keskkonnale me peame üle minema väikese CO2 heitmega keskkonnasõbralikule majandusele. komisjon võttis vastu ka hiljuti teatise, mis puudutab kliimamuutusi. temaatiline koondumine pakub välja siis sellise paindliku süsteemi. Need kategooriad on laiemad kui varasematel perioodidel ja liikmesriigid ja regioonid peavad eh, siis eh, need kategooriad täpsemalt määratlema. nii et, et jällegi on äh, lihtsam niimoodi rahalisi vahendeid äh, ühest valdkonnast teise üle paigutada. ja ja on ka mõningaid ulatuslikumaid teemasid. Ähm, äh, jah, ma saan teie muredest aru, mis seonduvad lihtsustamisega see lihtsustamine on toimunud väga kiiresti, meid on väga palju kritiseeritud viivituste pärast Äh, iseäranis ähm, definitsioonide lihtsustamise osas, äh, vahendi, äh, vaja, võimaluste üle ühelt eelarveperioodilt teise vahendeid üle kanda ja ma arvan, et tulevikus on seda kõike N pluss kahe puhul palju lihtsam teha. komisjon äh, Äh, usub, et EN pluss kahe juurde tagasipöördumine on vastutustundlik, lihtsustamine muudab selle võimalikuks ja ma usun ka, et N pluss kaks on kasulik regioonide komitee mainele, mida viimasel ajal on üsna palju rünnatud. Interregi osas olen ma äh, nõus teie seisukohaga, et tegemist on väga olulise teemaga Äh, nagu ma ütlesin, see puudutab kolmekümmend miljonit kodanikku, kes elavad äh, piirialadel äh, ja on väga huvitatud piiriülesest koostööst. ja need, see koostöö hõlmab mitte üksnes siis kahte piiriäärset riiki, vaid sageli kolme riiki ja ma tean, et merendusega seoses on siin mure Äh, ma näen, et äh, sõnavõtja, kes äh, sellele tähelepanu juhtis, on ka siin, me Kanaari saartel möödunud nädalal seda teemat arutasime, kus toimus üks konverents, mis oli just sellele teemale pühendatud ja tahaksin teie ees väga selgelt välja öelda, et komisjon endiselt on merendusalade koostööst vägagi huvitatud Äh, linnamõõde, see oli teine teema, nagu te teate, üldsätete määrus äh, seab uue spetsiaalse eesmärgi tuua äh, Euroopa kodanikele lähemale, edendades linnade jätkusuutlikud arengud nii linnades, maapiirkondades, ka mujal, mis võimaldab siis hästi integreeritud sektoripõhist lähenemist linna arengule. ja nagu te teate, uues ettepanekus vähemalt kuus protsenti vahenditest läheb just nimelt sellisele arengule, linna arengule. minu arvates on see väga oluline selleks, et linnapead ja linnad saaksid kujundada äh, oma strateegia, sellepärast et me teame, et ähm, koha peal teatakse tihtipeale paremini kui Brüsselis, mida on vaja ja mida mitte ja vastuseks äh, nüüd sellele linnade algatusele, küsimusele, siis äh, Euroopa linnade algatus äh, läheneb siis ühtselt kõikidele linnadele. kõik linnad on siis kokku koondatud ühe programmi raames, mille kaudse, mida kaudselt juhib Euroopa Komisjon. me sooviksime kõik need programmid ja vahendid nagu Urbak, Urban, linna in, innovatsioon noli te,, nolist teadmised ja kõik igasugused äh, muud linnade jaoks mõistud äh, programmid, me tahaksime kõik need ühtekokku kokku koondada. Äh, me tahame, et siin toimuks kaudne juhtimine kasutatakse siis linnade innovatsioonimeetmeid ja me kõik oleme siin selleks, et teid aidata, me oleme teie kädu, käsutuses. ja me ei taha me erinevate peadirektoraatide vahel seda küsimust killustada. nii et, et pöörduge regionaalpoliitika peadirektoraate, kui teil on mingeid probleeme ja nüüd käibemaks, need käibemaksusätted kuni aastani kaks tuhat kakskümmend võivad äh, luua ebakindluse ja äh, tekitavad tõlgendamisprobleeme võimudele äh, need sätted viitavad liikmesriikide käibemaksureeglidele ja Äh, sellele, kas käibemaksu on võimalik tagasi saada või ei ja see tekitab probleeme, äh, kui käibemaksumäärad äh, või käibemaksu kohta käivad reeglid liikmesriikides ja Euroopa tasandil on erinevad. me tahame asja võimude jaoks ja inimeste jaoks lihtsustada, me pakume välja väga selge reegli, projektid, mis on alla viiesaja, viie miljoni, seal on võimalik siis äh, käibemaks tagasi saada, kui eh, pro-, programmi väärtus on suurem, siis mitte. Eh, enamik eh, projektidest, mida toetatakse, on allapoole seda viit miljonit, nii et, et tegemist on lihtsustamisega, mis on kasuks enamikule abisaajatele. ja kõige suurem äh, Äh, on käibemaksuuna äh, just nimelt äh, viiemiljoniste programmide puhul ja meil on tõesti vaja kaitsta ühtekuuluvuspoliitika eelarvet, et jätkus raha ka investeeringuteks. ja sooküsimus, mis on mulle ka väga südamelähedane. ma arvan, et on väga hea, et meil on üldsätete määruses soolise võrdõiguslikkuse või mittediskrimineerimise põhimõte sees, aga samas tuleb öelda, et ähm, neid põhimõtteid ähm, tuleb ka ellu rakendada, need on äh, osaks Euroopa Liidu õigusest, meil on olemas ka põhiõiguste harta ning ähm, äh, selle kontekstiga tuleks samuti arvestada. me tahaksime, et meie ettepanek oleks toimiv, et selle abil oleks võimalik luua partnerlusi, programme ellu viia väga huvitav on äh, kuulata teie seisukohti spetsiaalse rahastamisallika kohta ja me usume ka, et järgmisel aastal, äh, sellepärast et meil seisab ees väga palju valimisi, ka kohalikke valimisi, äh, tahaksime siis pidada kampaaniat just selle loosungiga, et naisi oleks avalikus sektoris rohkem ma äh, näen, et väga paljud naised ei kandideeri linnapeade kohtadele ja ma tõesti loodan, et kõik mehed siin saalis meid selles kampaanias toetavad, kampaanias, mida me tahame alustada siis järgmisel aastal, et avalikus halduses oleks siis naisi rohkem. Brexitist ka mõne sõnaga. Te teate väga hästi, et komisjon äh, tegi Eh, ettepanekud, mis puudutavad eh, Suurbritannia lahkumist, me ootame praegu Ühendkuningriigi parlamendi otsust. olukord on loomulikult väga kurb, meil oli poliitika, eh, mis Itaalia ja Ühendkuningriik seitsmekümne viiendal aastal peale surus, kui seal kaevandused kinni pandi ja nüüd me loomulikult peame vaatama, kuidas me siis leiame kahekümne seitsmele liikmesriigile sobiva valemi pärast Brexitit ja eks äh, me näe, kuidas siis alamkojas hääletus kulgeb ja lõpetuseks äh, tahaksin teile öelda, et ma olen valmis alati teie muresid ära kuulama. ma tean, et me kõik siin oleme ühtekuuluvuspoliitika sõbrad ja me tegeleme teie muredega, me vaatame, kuidas me saame oma võimalusi ja vahendeid kohaldada ma tean väga hästi, et kõik soovite lihtsustamist. neli aastat, jah, räägitakse mulle samadest asjadest kogu aeg, et eh, bürokraatiat on palju, asjad on keerulised. meie oleme välja pakkunud rohkem kui kaheksakümmend lihtsustamismeedet ja mul on väga hea meel, et te meid toetate aga väga oluline on, et ka liikmesriigid meid toetavad, sellepärast et kui me siin asju lihtsustame Äh, määrustes äh, asju lihtsustamine. Äh, viime asjad poole peale sellest, mis meil praegu on, aga kui liikmesriigid hakkavad norme keerulisemaks tegema, siis see abisaajate elu eriti kergemaks ei tee. ja lõppkokkuvõttes peaks just nende elu lihtsamaks tegemine olema meie üldine ülesanne. ma näen teid kui sõpru ja ma loodan, et teie näete mind ja Euroopa Komisjoni kui sõpra. ma ütlen, et mõnedes küsimustes meil võib olla võib-olla natukene manöö-, manööverdamisruumi. Te võib-olla saate aru eh, poliitilisest olukorrast, uutest prioriteetidest, väljakutsetest, mis meil on. nii et, et te võite minu peale loota, ma teen komisjonis kõik, mis minu võimuses, ma teen kõik eh, nõukogus äh, et me saavutaksime kokkuleppe nii kiiresti kui võimalik, sest et ajakava on tõesti väga tihe. Äh, kohtusin just nimelt äh, äh, Rumeenia valitsuse esindajatega ja ma tõesti loodan, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik koos määrusega võetakse vastu enne Euroopa Parlamendi valimisi see oleks suurepärane, siis me saaksime esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks kõigi projektidega algust teha ma ei ole päris kindel, et äh, kõik liikmesriigid äh, õppisid minevikust. ja ma kardan, et äh, kui me pärast valimisi hakkame, kui me lükkame asja sinna, sinnamaani edasi, siis jää, jääb asjade vastuvõtmine venima, meil tekivad programmide ellurakendamisel viivitused nii et, et ma tõesti leian, et meil seisab ees ühine lahing selleks, et me saavutaksime lõpliku kokkuleppe enne Euroopa Parlamendi valimisi. niisiis, ma usun äh, ja tahaksin avaldada tunnustust raportööridele, äh, tahaksin teid tänada kogu tehtud töö eest, ma olen väga tänulik, et te võitlete nagu meie Äh, poliitika eest kõikidele regioonidele, teete seda partnerluses regioonidega, äh, toetate poliitikat, mis aitab regioonidel kaasajastuda ja muutuda kaasaegseks keskkonnasõbralikuks majanduseks. Äh, te tahate poliitikat kõigi osapoolte jaoks lihtsustada, nii et, et suur aitäh teile veel kord, härra esimees aseesimees, suur aitäh tehtud töö eest ja vaatame, kuidas meil õnnestub siis äh, Äh, saavutada kõiki neid äh, eesmärke, mis me oleme endalt seadnud mandaadi lõpus. ma soovin teile edu äh, ja see on teie selle aasta viimane kohtumine, nii et, et suurepärast puhkust, hästi ära teenitud puhkust ja kõike paremat teile ja teie peredele ja suur aitäh nende jõupingutuste eest, mida te olete teinud selleks, et regioonides ja linnades inimeste elu paremaks teha. suur aitäh! Euh, suur aitäh, väga tore arutelu juhatas meie tänase tööpäeva sisse ning äh, loodetavasti järgmisel aastal pärast äh, jõulupühi, mille, milleks teile soovime kõike head, saame edasi juba rääkida oma tulevasest tööst teiega, võttes arvesse kõike seda, mida seni oleme juba koos teinud. suur aitäh teile ja taas kohtumiseni! kallid kolleegid, nüüd lähme oma päevakorra juurde. Lähme siis äh, teadaannete juurde. kõigepealt äh, tahaks öelda, et kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa ettevõtlik piirkond auhind. Äh, see konkurss käivitus eelmise aasta, vabandust üheksateistkümnendal novembril äh, sai see algusse, see auhind äh, on äh, auhinnaks piirkonnale, mil, mille õhkkond ja tegevus toetab väikeettevõtteid ning mis annab kogu piirkonnale suure nähtavuse. seega toetan ettepanekut, et kõik kiir-, piirkonnad Euroopas äh, Äh, sellest teavitaks ja ka kandideeriks ning see on avatud kõigile Euroopa piirkondadele, mitte ainult äh, äh mitte ainult piirkondadele, vaid ka kommuunidele ning äh, kaks tuhat üheksateist, kahekümne seitsmes märts on viimane tähtaeg kandidatuuride esitamiseks ning te leiate lisainformatsiooni saali sissekäigude juures. samuti leiate te kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kohtumiste päeva äh,, ajakava ning pööran teie tähelepanu neljateistkümnendast viieteistkümnenda märtsini äh, toimub äh, Bukarestis äh, linnade ja regioonide tippkohtumine ning äh, palun teil seda arvesse võtta oma äh, programmide koostamisel. samuti tahaks pöörata teie tähelepanu sellele, et teil on kaks dokumenti, mis on seotud IT-ga, esimene puudutab ähm, IT-ga rahulolu, seda arutatakse hiljem administratiiv- ja finantsasjade komitees, et parandada meie äh, IT-vahendeid, samuti leiate te voldiku, kus selgitatakse IT-vahendite kasutamist meie komitees, mis peaks lihtsustama omavahelist äh, suhtlemist Need on minupoolsed pead, teadaanded ning nüüd arvan, et äh, on, äh, on aperitiiviga ühele poole saadud ja võime, äh, asume kohe põhiroa kallale. meil on hirmus palju arvamusi vastu võtta ning alustagem siis kohe Eh, eh, annan ma nüüd sõna Katjuša Marinile ja Mihhail Schneiderile, et nad räägiks meile ühissätete määrusest ja oma arvamustest, mis nad koostasid selle kohta. Grazie, president. suur tänu, president. suur aitäh kõigile komitee liikmetele. kõigepealt sooviksin öelda, et oleme koos koostanud kaasraportööridena seda härra Schneideriga ning tänan teda suurepärase koostöö eest viimaste kuude vältel ning sooviksin tänada ka kõiki eksperte, sooviksin tänada ka Kotari komisjoni liikmeid, sest äh, nad andsid täieliku toetuse meie arvamusele, jagasime arvam-, vahetasime arvamusi selle sisulise külje kohta ning äh, meil oli võimalus äh, osale-, kasutada äh, ja ära kuulata, õigemini meil oli võimalus ära kuulata kõiki komitee liikmeid, kes seda soovisid, see näitab eh, ka seda, et komitee liikmed usaldavad meie tööd, see näitab, et see töö on oluline meie kõigi jaoks, tegemist eh, on eh, üldtutvustava dokumendiga ühissätete määruse kohta ning selle mõju kohta kohalikele omavalitsustele. viimase kahe aasta jooksul oleme Eh, soovinud suuremat eh, ühtsust tunda ja tunnetada eh, ning viia Euroopa ühtsuspoliitika kõikidesse Euroopa piirkondadesse ning sellesse arvamus, selles arvamuses rõhutame ka mõningaid olulisi aspekte õigusloomelises raamistikus ja samuti võtame arvesse Euroopa Komisjoni Äh, soovitusi ning äh, rõhutame veel kord, kui olukord on ühtsuspoliitika, kuna see on konkreetne, nähtav, käegakatsutav Euroopa nägu Euroopa piirkondades, see on see, mille kohta saame Euroopa kodanikele öelda, et Euroopa on meid siin sellega aidanud ning äh, me kõik oleme paremini pöörduda Euroopa kodanike poole, kasutades Euroopa ühtsuspoliitika vahendeid meile esitati seitsekümmend kaheksa muudatusettepanekut, seda äh, on äh, vähem kui varasemalt. kolmkümmend kaks soovitust äh, on esitatud ning oleme tunnistajaks sellega, et on väga palju jagatud arvamusi, eriti puudutab see ühtsuspoliitika säilitamist kõigi piirkondade jaoks ning eh, sealjuures on kolm erinevat tüüpi toetust saavaid piirkondi, väljendame ka mõningaid eh, muresid, eh, mis peaks tulema arutusele järgnevate kuude vältel. näiteks põllumajanduse maaelu arengufondi kohta, määruse ühissätete kohta, see puudutab ka lähe-, integreeritud lähenemist struktuuri invest- ja investeerimisfondide suhtes ning me rõhut-, soovime eelkõige eh, rõhutada seda, et Euroopa Sotsiaalfond ning selle uus eh, instrument, eh, Sotsiaalfond pluss, on oluline lahutamatu osa Euroopa ühtsuspoliitika väljatöötamisest. oleme lisanud ka olulisemaid, huvitavamaid punkte, et äh, ehitada välja uus ähm, äh, uuendatud strateegia jätkusuutliku arengu nimel. oleme rõhutanud ka palju lihtsustamisvajadust. mõned küsimused on juba lisatud, äh, teised äh, jõuavad lisamiseni ning äh, äh, mõtleme siinjuures ka lõppkasusaajate peale, kes on kodanikud, väikeettevõtted et ning äh, leiame, et on äärmiselt oluline äh, leiame, et äh, oluline on säilitada N pluss kaks, N pluss kolm ja lihtsustada sealjuures administratiivset koormust ning programmeerimis- ja ettevalmistusperioodi kohta Äh, oleme toetunud ka äh, regioonide komitee endistele uuringutele äh, selle kohta, mis puudutab makromajanduslikke soovitusi ühtsuspoliitika kohta. mõningates küsimustes oleme eriarvamusel, leiame, et on vaja partnerlust kasutada põhjalikult lõpuni välja, seda ka Euroopa semestri osas, töötada partnerlus kohalike omavalitsuste esindajatega me üritasime kokkuvõtte teha ka seisukohtade osas, mis äh, komisjoni sõnavõtus äh, esile tõusid, eriti äh, on oluline rääkida poliitilistest soovitustest ning selles osas ka praeguse õigusloomelise raamistiku osas üritame parandada äh, Äh, olemas äh, olevaid võimalusi ning äh, soovime arvesse võtta ka seda, kui, arvesse võtta seda, kui oluline on kaasata meie regioone ja piirkondi meie ühtsuspoliitika väljakujundamisse. suur aitäh, suur aitäh meie ühise töö eest ja kõige soo-, kõigi soovituste eest, mis meile esitati kõigi komitee liikmete poolt suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Schneider. aitäh, lugupeetud esimend, aitäh, proua Marini. ma liitun nende kiidusõnadega, mis öeldi ekspertide sekretariaadi ja kolleegide aadressil, kes esitas muudatusettepanekuid. Äh, ühinen ka äh, sissejuhatusega, mille eelkõneleja tegi, ma ei hakka seda kordama Äh, siin on ühiseid äh, asju, mida me korduvalt oleme rõhutanud, oluline on see, et et me oleme pisut rahul sellega, mis meile on välja pakutud, aga meil on veel ka mõned väga olulised ja väga konkreetsed muudatusettepanekud, äh, ilma milleta me rahul ei ole ja selles osas ei viinud arutelu volinik Retsuga meid täna edasi, jah mulle jäi mulje, et ta tegi meile küll palju järeleandmisi, aga mulle tundub, et läbirääkimisi peavad praegu nõukogu ja parlament. see tähendab, et me peame oma ettepanekutega eh, parlamendi ja nõukogu suunas pöörduma. Eh, hea on see, et parlament eh, on edasi lükanud oma otsuse langetamise. parlament ei võta otsust vastu detsembris nagu algul plaanitud, vaid alles jaanuaris, eh, seal on esitatud üle kolme tuhande muudatusettepaneku, eh, nii et, et eh, otsuse langetamine täiskogul toimub alles aprillis, nii et, et meil on veel aega kolleegidega parlamendist kõnelda. ja mainin, millised need olulised puudutavad N pluss kaks ja N pluss kolm. me oleme väga selgelt N pluss kahe ja N pluss kolme vastu ja N pluss kolme poolt väljendanud me oleme selle äh, vastu, et Euroopa Liidu kaasrahastamise määra vähendatakse, meie toetame äh, seitsekümmend protsenti üleminekuregioonides ja äh, mina tahaksin teada, miks asjad üleüldse niimoodi on, me soovime, et ühtekuuluvuspoliitika toimiks tõhusalt ja kui me perioode kärbime, kui me ajaraame kärbime ning Euroopa Liidu kaasrahastamise määra äh, Äh, väärime, äh, kas äh, see tagab siis ühtekuuluvuspoliitika edukuse? me, on sellel programmeerimisperioodil juba olnud tõsiseid probleeme ja ma arvan, et kui seda asja ei muudeta, siis on meil probleemid ka järgmisel programmeerimisperioodil ja siis meil probleem ka nende vahendite kasutamisega, jah, täiendavad indikaatorid on see, mida me oleme palunud. kolleeg Marinina oleme me välja töötanud vastavad meetmed, aga meil on äh, tähelepanuta jäänud demograafiline probleem, mis meil paljudes Euroopa piirkondades on ja äh, demograafilised probleemid takistavad konkurentsivõime tugevdamist, need on takistuseks majanduskasvu tugevdamisele. see tähendab, et just äh, nendele valdkondadele, mida struktuurivahendid peaksid äh, tõhustama, nii et, et kui me äh, vahendite jagamisel demograafilisi probleeme arvesse ei võta, see peaks olema just nimelt see sekkumisloogika tuum tõukefondide puhul ja seetõttu me loodame, et siin veel asju paremaks tehakse. siis lihtsustamine. ma tunnistan, et komisjon on teinud head ettepanekud Äh, selleks, et ähm, halduskoormat vähendada ja bürokraatiat vähendada äh, ja äh, meie rakkerühm on ka siin oma sõna sekka öelnud, me oleme halduskoormuse lihtsustamiseks maikuus, märtsis juba ettepanekuid teinud ja komisjon oma ettepanekus maikuus on need arvesse võtnud, aga komisjon ei ole läinud piisavalt kaugele me oleme teinud äh, terve rea väga konkreetseid ettepanekuid, mis tuginevad meie praktikale, mitte poliitilistele kaalutlustele, kuidas me haldust saaksime veelgi lihtsustada ja bürokraatiat vähendada äh, ja pärast esimest läbirääkimiste vooru, mis toimus, äh, olen ma kuulnud, et just nimelt liikmesriigid on esitanud terve rea ettepanekuid, kuidas veel äh, Äh, täiendavalt äh, sinna määrusesse sisse panna ettepanekuid, mis sealt välja on jäänud. see, mida komisjon üritas äh, siis lihtsamaks teha, see üritatakse nüüd läbirääkimiste tulemusena sinna jällegi tagasi sisse panna. minu arvates on see vale tee. mina ütleksin, et meie peaksime veelgi vä bürokraatiat vähendama, veelgi asju lihtsustama aga praegu tundub, et läbirääkimistel tegeldakse hoopis vastupidise asjadega ja ähm, meil on see probleem, et me ei tegele sisulise tööga, investeeringutega, äh, sellepärast et me tegeleme just valemite ja eeskirjadega, need on minu arvates kõige olulisemad punktid, mille nimel me veel peame võitlema, kus me tõesti peame rääkima oma kolleegidega parlamendis ja liikmesriikide Äh, valitsustega rääkima selleks, et paremini saavutada ära jõukefondide vahendite kasutamise järgmisel programmeerimisperioodil äh, ja väga oluline on, et ka mitmeaastast finantsraamistikku äh, liiga kiiresti vastu ei võeta ning me peame kasutama kõiki oma võimalusi, oma kontakte ja optimismiks siin väga suurt põhjust ei ole, aga üldkokkuvõttes tahaksin teid tänada, me tegime ära suure töö ja kui me selle täna selle arvamusega tugeva toetusega vastu võtame, siis avaldab see mõju ka teistele institutsioonidele. meie ütleme, et see on kohalike eh, ja regionaalsete omavalitsuste selge arvamus ja see mõjutab eh, kogu Euroopa Liitu, aitäh! suur aitäh, kas keegi soovib eh, arutelus sõna võtta? üldarutelu toimus vist juba siis, kui volinik siin oli. ma näen, et eh, minu seisukohta jagatakse, nii et, et läheme muudatuste juurde. muudatusettepanek kolm, kõigepealt kolm, muudatus üks, kes on poolt, kes on vastu muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatus kaks, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus, kes on selle arvamuse poolt, kes on vastu, kes on erapooletu niisiis äh, arvamus on ühehäälselt vastu võetud ja äh, õnnitlen raportööre tehtud töö eest. ja äh, selle töö eest, mis neil tulevikus veel teha tuleb. ja nüüd jõuame kuuenda päevakorrapunkti juurde selleks on määrus, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfond plussi ja meie Eh, raportöör Sanchez Nuncio asendab Susanna Dias-Pachetsot. paluksin, et raportöör tuleks siia, hakkaks arvamust tutvustama Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. härra raportöör, teil on sõna. Buenas tardes a todos y a todas tere kõigile, suur aitäh, härra president, nagu te teate, ma räägin Susanna Diasi nimel, ta ei saanud täna kahjuks siia tulla, kuigi ta seda väga soovis. meie jaoks oli see suur au välja kujundada selline töö ning oleme seda teinud käsikäes äh, komitee liikmetega erinevatest fraktsioonidest ja samuti ka sidusrühmadega. sotsiaalfond pluss äh, on äärmiselt äh, tähtis meie jaoks kohalikele omavalitsustele Euroopas, kuna see fond on olnud ja on ka endiselt üks olulisemaid Euroopa Liidu instrumente, et inimestesse investeerida see eh, esimene versioon esitati Kotari komitees eh, oktoobrikuus ja võeti suure enamusega vastu ning eh, tänane raport sisaldab neljakümmend seitse ette, parandusettepanekut komisjonipoolsele ettepanekule ning kolmkümmend kaks poliitilist ettepanekut. kiiresti tõstaksin esile põhilise sõnumid, millele toetub äh, Eh, arvamuse eh, sisu. meie jaoks on positiivne ja ka väga vajalik, et kõik eesmärgid, mis meile tuttavad on, ehk siis Euroopa Sotsiaalfondi eh, küsimused, mis on suunatud tööturule, haridusele ja koolitusele, on leidnud täiendust ka immigrantide integreerimise, töö, töö, noorte tööhõive ja vaesuse vähendamisega. samas aga soovime eh, rõhutada seda, et ei tohiks lubada, et eh, selle fondi rahastamist eh, vähendataks ja samas suurendatakse eesmärke. samuti koos sotsiaalkaasamise küsimustega paluksime, et tegevus võiks olla avatumad ja läbipaistvamad vast-, vastavalt no, piirkondade vajadustele. see tekst nõuab suuremat seost Eh, määruse ettepanekuga eh, majandus, sotsiaalse, territoriaalse ühtsuse osas, eh, nii et sellest fondist ei saaks lihtsalt mingisugune sektoripõhine Euroopa instrument, vaid et ta oleks endiselt fundamentaalse tähtsusega ühtsuspoliitika osa ning ühtsuspoliitika osalejana peab ta keskenduma vähem arenenud piirkondadele nagu ka ultraperifeersetele piirkondadele vastavalt artiklile sada seitsekümmend neli eh, lepingus, kus eh, on eh, eriti keeruliste piirkondadega, mägipiirkondadega, saartega ja nii edasi. arvamus keskendub eelkõige sellele, kui vähe nähtavad on kohalikud omavalitsused määruse ettepanekus, leiame, et tuleb rõhutada, kui olulised on äh, sellised äh, piirkonnad äh, just nimelt sotsiaalfondi kasutamisel ning äh, väga oluline on siin fondi kasutamise struktuur, mida peab kohaldama vastavalt liikmesriikide organiseerimispädevusele. eelkõige puudutab see vähem tsentraliseeritud riike. tegemist on olulise osaga Euroopa sotsiaalsambast ning see aitab vähem ähm, Äh, võrdseid ühiskondi muuta võrdsemaks ning investeerida inimestesse. eelkõige puudutab ta äh, neid, kes, äh, keda kriis on eriti rängalt tabanud. see aitab ka kodanike jaoks mõistetavamaks muuta Euroopa projekti. ning selles osas võtab arvesse raport võtab arvesse vaesemaid äh, Eh, vaesemate eurooplaste esindajaid, eh, noort, noori eurooplasi, võtab arvesse laste õigusi ning eelkõige seega keskendume noorte tööhõive eh, fondi ning leiame ühtlasi, et alati tuleb arvesse võtta statistilisi andmeid regionaalsel tasandil, sest võib eksisteerida regionaalseid erinevusi riigisiseselt, nagu me kõik teame. peale selle on äh, fond äh, ka suur samm sotsiaalse innovatsiooni suunas, mis on väga palju tõotav äh, ning uus töösuund meie sotsiaalpoliitika jaoks. lisaks sellele kaalume võimalust Euroopa Sotsiaalfond Plussi panustamise kohta jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmisel kuna see fond äh, on otseselt nendega seotud, me kõik oleme äh, äh, seotud selle eesmärkide saavutamisega regionaalsel, riiklikul ja Euroopa tasandil, nagu teile ütlesin eh,. tahaksin öelda lõpetuseks seda, et algusest peale oleme teinud kõik selleks, et lõpptulemus oleks selline, mis keskenduks inimestele, noortele, lastele, tervishoiule, vaesematele inimestele, immigrantidele ning eh, samuti võtaks arvesse kohalike omavalitsuste huvisid, sest meie mängime eriti olulist rolli eh, selle fondi eh, kasutamisel meie regioonides ja linnades. nagu ütlesin, oleme võtnud arvesse kõigi fraktsioonide poolseid ettepanekuid, üritasime kajastada erinevaid perspektiive, erinevaid olukordi lootes, et see arvamus, mis äh, on nii äh, oluline kohalikele omavalitsustele, võetakse vastu tänasel täiskogul võimalikult suure toetusega, aitäh! suur aitäh! kas keegi soovib võtta üldarutelus sõna? ma ei näe, et keegi soovib, aga ma arvan, et me oleme suuremas osas seda teemat juba varem käsitlenud nii et, et hakkame nüüd muudatusettepanekuid vaatama ja seekord see on pisut keerulisem kui eelmise arvamuse puhul. pakuksin muudatusettepanekute üks ja kaks osas ettepaneku plokina hääletada, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud muudatusettepanek kolm, see puudutab tehnilist küsimust, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud. teen ettepaneku, et hääletame nüüd ühiselt muudatusi viis ja kolmkümmend. keegi pole vastu, niisiis, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek kuus, kes on poolt, viis ei võetud ju vastu. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud muudatus seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud nüüd ühine hääletus, mille äh, teeme, mille on pakkunud raportöör, muudatusettepanekud üheksa ja kolmkümmend üks, kellelgi pole midagi selle vastu, siis hääletame, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üheksa, kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks ja kolmkümmend neli langevad ära, nüüd muudatusettepanek kümme Eh, selle järel langeb viisteist ära, kes on kümne poolt. vastu, vastu võetud. muudatus üksteist, eh, kaksteist langeb siis ära, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, nüüd hääletame siis ka kahteteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud ma teen ettepaneku, et me hääletame plokina kolmteist ja neliteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud, viisteist on ära langenud, muudatus kuusteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. Äh, kaheksateist, kes on poolt, vastu, äh, vastu võetud. muudatus üheksateist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. Äh, kontrollime elektrooniliselt, tulemus ei olnud päris kindel 19, nous, nous sommes. hääletus on lõppenud ja see muudatusettepanek on tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud ja see muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd plokina kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud nüüd muudatus kakskümmend neli raportöörilt, sellega kakskümmend neli, kakskümmend viis ja kakskümmend kuus langevad ära, kes on poolt, vastu, vastu võetud plokina kakskümmend kaheksa ja kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatus. kolmkümmend viis järgmisena. kes on poolt? kes on vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud ja see muudatusettepanek on tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, sellega nelikümmend langeb ära, kes on poolt, vastu tagasi lükatud, niisiis nelikümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, jah, nelikümmend kolm, äh, te saate sõna neljakümne kolme osas. Eh, tahtsin öelda lihtsalt seda, et need sotsiaalsed indikaatorid, mida tuleks arvesse võtta eh, eh, lisaks SKP-le ja muudele sellistele andmetele on väga olulised, aga ühte peaks võib-olla selgitama, sest kui räägitakse immigrantide integreerimisest, siis ei tohi rääkida siin ainult netoimmigratsioonist, vaid tuleb arvesse võtta ka seda, et integreerimine nõuab ähm, elukoha äh, leidmist, tervishoiuteenuseid, haridusteenuseid ja ning äh, ka seda tuleb arvesse võtta fondi kasutamisel. aitäh! rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis hääletame, kes on neljakümne kolme poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud ja see muudatusettepanek on vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt vastu, vastu võetud, nelikümmend viis raportöörilt, sellega langevad nelikümmend viis ja nelikümmend kuus ära, kes on poolt, vastu, vastu võetud muudatus nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend raportöörid, sellega langevad viiskümmend, esialgne viiskümmend ära, kes on poolt, vastu, vastu võetud, muudatus viiskümmend üks, sellega langeb viiskümmend kaks ära, kes on poolt, vastu tagasi lükatud, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud ja lõpetuseks viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud ja nüüd hääletame kogu arvamust, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks arvamus on ühehäälselt vastu võetud, õnnitlused äh, raportöörile, keda täna siin ei ole ja päevakorra järgi läheme nüüd edasi arvamusega, mis puudutab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi. ja annan sõna raportööle Michelle Riisbermanile, kes tuleb siia poodiumile selleks, et oma arvamust tutvustada Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. härra raportöör, teil on sõna. Dank u wel. Suur tänu, härra president alustuseks tahaksin tänada kõiki neid, kes aitasid teha seda olulist tööd. meil oli väga hea koostöövaim. suur tänu kõikidele kolleegidele. minu kolleegid Aldest olid suureks abiks ja minu ekspert loomulikult me tegime väga tihedat koostööd ja loodetavasti ka teksti sisus see kajastub. mul oli hea koostöö ka erinevate sidusrühmade esindajatega, kellega ma suhtlesin, samamoodi Euroopa Parlamendi liikmete ja töötajatega. meil olid äh, arutelud erinevate komisjonide, raportööride ja kaasraportööridega, sest Euroopa Parlament on arutanud seda teemat ja me pidime ootama, kuni kohtumised parlamendis on ära toimunud, aga me ei tahtnud seda liiga hiliseks lükata. siin on üsna suur ühehäälsus. ettepanekutele on suur toetus, tundub, et me oleme parlamendiga samal lainepikkusel. siin on oluline roll ka sotsiaalpartneritel ja kõik seisavad sarnaste väärtuste eest ma tahtsin volinik Kretsu tähelepanu sellele ka viidata, ma ei hakka liiga pikalt kõnelema, sest päevakord on tõesti mahukas. keskendun teemale, kus komisjon on saavutanud edu, lihtsustades ühtekuuluvuspoliitikat, kaasajastas toetusmeetmeid. see on hea, kui ühtekuuluvuspoliitika on kõigile kättesaadav, see mõjutab meie kodanike elu ning kõige otsesem mõju on sidusrühmade jaoks selles, kuidas rohujuure tasandil inimesi kaasata. Horisont kakskümmend kakskümmend, InvestEU oluline on ka tagada, et meie VKE-d oleksid kaasatud poliitika kujundamisse. Kotari komisjonis proovisin muudatusettepanekutega kõigi soovidele vastata, see ei olnud lihtne, sest mõned olid omavahel vastuolus nagu volinik Oettinger ükskord ütles, kui üritad olla võrdne ja õiglane kõigi suhtes, siis võib jõuda ühtse arusaamani. loodetavasti äh, see kohaldub ka täna. muudatusettepanek ettepanekutes kõige olulisem on temaatiline keskendumine ja regioonide roll. teen ettepaneku tugevdada temaatilist kontsentratsiooni regionaalsel tasandil. see võib tekitada arutelu, aga minu ettepanek on järgmine. kui regioonid ise vastutust ei võta, kes siis seda meie eest teeb? meil on vaja temaatilist keskendatust äh, piirkonna tasandil ning äh, kui suur osa eelarvest peaks minema teatud teemade rahastamiseks. minu arvates praegune ettepanek on parim kompromiss, arvestades erinevaid ettepanekuid, mis on tehtud. siin on äärealade kohta tehtud mitmeid muudatusettepanekuid, ka kõige haavatavamate piirkondade kohta on tehtud ettepanekuid. seega seal võivad kohaldada erinevad erandid. kui nüüd vaadata komisjoni ettepanekut, siis mitmes kohas ei öelda piisavalt täpselt, mida komisjon mõtleb. komisjon arvab, et see on eelis ja mõnes mõttes ma mõistan neid. kui on üsna lai tekst, siis võib kohaldada meetmeid paindlikult selle asemel, et oleks mingi pikk tekst, kus on konkreetsed erandid, see muudab elu keerukamaks, siis on keerukam asju ellu viia. siis on lihtsam minna koju ja öelda, et on saavutatud häid tulemusi. ma ei taha teksti liiga keerukaks muuta, nii et me lisame siia konkreetsed punktid, mis rakendamisel rolli ei mängi me arvame, et tekst niimoodi jääks kehvemaks. kas keegi soovib sõna arutelu kohal? Äh, äh, äh, suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri selle arvamuse eest. see ei ole oluline mitte ainult regioonidele, vaid siin on erinevaid võimalusi, sealhulgas tööhõivevõimalusi, mida kodanikud vajavad. komisjoni liikmetel on erinevaid näiteid selle kohta, kuidas ERDF on aidanud piirkondi ja linnu ja väga oluline on neid näiteid ka avalikustada, teadlikkust tõsta. tõukefondid peaksid äh, olema suunatud regioonide hüvanguks ja me peame edastama liikmesriikidele ja institutsioonidele selge sõnumi, mis puudutab Äh, ühtekuuluvuse liitu, siis on see võimalus, kuidas tõukefonde kajastada ja me peaksime tegema sel teemal rohkemat, äh, hindan seda raportit, aitäh. aitäh, rohkem sõnasoove ei ole, siis äh, läheme hääletuse juurde. muudatusettepanekud, muudatus üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud kaks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus neli raportöörilt, sellega langeb neli, viis ja edasised ära, kes on poolt, vastu, vastu võetud muudatus äh, kuus raportöörilt, sellega langevad ära kuus, seitse, üks ja kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, raportöörilt üheksa kuni kaksteist langevad sellega ära, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud Äh, muudatusettepanek kolmteist, raportöörid sellega langevad kolmteist, neliteist ära, kes on poolt, vastu, vastu võetud, äh, muudatus viisteist, raportöörid sellega viisteist kuni seitseteist langevad ära, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus äh, kaheksateist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud muudatus üheksateist raportöörilt, sellega langeb esialgne üheksateist ära, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatus kakskümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üks, poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kaks, poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kolm, poolt, vastu tagasi lükatud muudatus kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus, kes on selle arvamuse poolt, kes on arvamuse vastu, kes jääb erapooletuks. see arvamus on seega vastu võetud ühehäälsed õnnitlused raportöörile. Le prochain avis concerne järgmine arvamus puudutab ähm, määruse ettepanekut, mis on seotud ähm, territoriaalse koostööga ähm, Euroopa tasandil. Interregi nime all tunneme me seda paremini ja ma kutsun nüüd siia poodiumile meie raportööri Marie-Antoinette Maupertui. ja ma annan talle sõna niipea, kui ta siia jõuab. aitäh, lugupeetud esimees. territoriaalne koostöö, mida tuntakse rohkem Interregi nime all, on üks poliitilisi meetmeid, mis on kodanike jaoks kõige nähtavam Äh, see võimaldab tegevusi ja kogu, äh, äh, kogemuste vahendamist kohalike omavalitsuste vahel Euroopa mandril, nagu esimees meile meenutas. tegemist on mandriga, kus on ka palju sisepiire. see koostöö on väga oluline selleks, et edendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust meie piirkondades, aga selleks ka, et teha koostööd piiriäärsete kolmandate riikidega üle välispiiri seega eurooplased, ähm, nagu ma pidin tõdema, kolme viimase kuu jooksul ja paljude kohtumiste jooksul on sellele teemale väga pühendunud ähm, me ei räägi täna ainult sellest, kuidas asju tehniliselt reguleerida, vaid räägime ka majanduslikust, sotsiaalsest, kultuurilisest arengust. meil on vaja sellist ühtset Euroopa visiooni, äh, kus tehakse koostööd, kus on koostööprojektid mis võimaldab äh, ka koostööd naaberriikidega. Äh, me oleme õnnelikud selle üle, et komisjoni ettepanek ähm, on üritanud äh, lihtsustada asju ja leida sünergiat iseäranis kolmandate riikidega. Need on sisse pandud siis konkreetsesse artiklisse väikeprojektide kohta mida meie komitee juba välja pakkus. väikeprojektid on väga olulised selleks, et võimalikult paljud eurooplased saaksid selles koostöös osaleda me tahaksime ka tunnustada äärepoolsemate piirkondade erivajadusi äh, läbi uue komponendi kolm, mis äh, on tõesti ajalooline samm samuti räägime sellest, kuivõrd oluline on regioonidevahelised inno-, innovaatilised investeeringud, mis võimaldavad selliseid meetmeid ja nutikat spetsialiseerumist, nagu rääkis Marku Markula tükk aega tagasi. me oleme Kotari komisjonis Äh, tõdenud, äh, mõningaid punkte selles ettepanekus tuleb parandada, kui me tõesti tahame, et äh, see, sellest koostööst tuleb kasu kõigile regioonidele, kui seda saaks ellu rakendada ja kui see lähtuks mitmetasandilisest loogikast ja lähimuspõhimõttest see võimatus saavutada, nii nagu volinik Retsugi ütles, sellist Euroopat, mis on kodanikele lähedal komisjoni peamine ettepanek, mille meie, meie teeme ja mille me teile täna esitame, on välja töötatud koostöös Euroopa Parlamendi saadiku Pascal Arimoniga ning see võeti vastu ka, ka eh, möödunud eh, nad esmaspäeval siis regikomisjonis. me eh, kõigepealt esimene ettepanek, nimelt territoriaalse koostöö eelarve äh, läheb kahe koma viielt protsendilt kolmele protsendile äh, koguvahenditest, mis on ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud. niimoodi saaksime jätkuvalt rakendada traditsioonilist koostöö äh, programmi, näiteks Interregi, mis moodustab vaid üks koma null protsenti ühtekuuluvuspoliitika vahenditest Äh, samuti tahaksime suurendada kaasrahastamise kaheksakümne viiele protsendile, väga paljud on äh, selle vajadusele tähelepanu juhtinud ja soovime ka äh, null koma kolm protsenti täiendavalt ühtekuuluvuspoliitikale rahaldamisele koos parlamendisaadiku Arimooni ja Marin Žideriga tahaksime rahastada uut inter- regioonide vahelisi, regioonide vahelisi investeeringuid, selleks oleks vaja umbes miljardit eurot. see summa oleks otsustava tähtsusega ja me tahaksime, et oleks eraldi peatükk selles üldsätete määruses, arvestades seda tohutut lisandväärtust, konkreetset juhtimis- ja samuti erinevust Euroopa territoriaalse koostöö, traditsioonilise territoriaalse koostöö vahel. nii et, et pakume välja kompromissmuudatusettepaneku kõigi fraktsioonidega, äh, selle äh, muudatusettepaneku äh, kiitsid heaks kõik fraktsioonid ja see esitatakse teile kohe hääletuseks ja see soovitab et see uus mehhanism on avatud kõigile Euroopa Liidu meha-, piirkondadele, sealhulgas ka vähem arenenud piirkondadele või piirkondadele, kus on geograafilisi või struktuurilisi takistusi. mis puudutab merealade koostööd, siis me leiame, et see peab jääma piiriülese koostöö raames. ma olen korduvalt öelnud, et piir, olgu see merepiir või mai, maismaapiir, Äh, kas seal on äh, tunnelid või ei ole, äh, on ikkagi piir ja mõned piirkonnad omavad nii merepiiri kui ka maismaapiiri. Brexiti kontekstis oleme me palunud ka seda, et mitmetasandiline koostöö Suurbritanniaga jätkuks sellise raamistiku äh, Äh, raames, mis on sarnane sellele, mis meil on Norraga ning loomulikult me peame arvestama ka oma Briti sõprade sooviga ja lõpetuseks me oleme võtnud vastu kõik need muudatusettepanekud, mis selle ettepanekuga samas suunas lähevad äh, hääletus Kotari komisjonis juba äh, kiitis mõned neist heaks, oleme paika pannud ka mõned uued kompromissid ning tahaksin kogu südamest tänada kõiki neid fraktsioone, kes aitasid seda ettepanekut paremaks teha, Kotari eh, talitusi ja eh, tahaksin oma väsimatut eksperti tänada ja eh, arvestades praegust euroskeptilisust, on kõik kohalikud omavalitsused, ükskõik kus nad ka Euroopas ei ole, on väga oluline rõhutada, et me peame looma sellise jätkusuutliku ühise tuleviku, mis rajaneb koostööle. aitäh, kas keegi soovib sõna saada? ei, jah, äh, härra McCarthy, jah, äh, ma tahaksin tänada raportööri kogu selle töö eest, mida ta selle arvamusega on teinud ta on tõesti väga pühendunud Interregile, sellest on äh, linnadele ja regioonidele palju kasu. minu enda kodulinn on viimase kahe aasta jooksul olnud üsna edukas ähm, ja on äh, liitunud selle protsessiga, mille raames tehakse koostööd teiste äh, liikidega ja veebileht interreg.eu on väga oluline vahend. kõikidel peaks olema sellele juurdepääs ja see pakub lahendusi väga keerulistele probleemidele, mis linnadel, riikidel on. Interreg äh, pakub lootust äh, tulevikuks ja tegemist on tõesti väga olulise dokumendiga. aitäh ja nüüd saab sõna ära äh, ame saaga. suur aitäh teile, suur aitäh, sooviksin tänada raportööri suurepärase töö eest, üheksakümne viie protsendi ulatuses oleme sellega nõus, kuigi teatud äh, ühes konkreetses küsimuses, komponent viie juures oleme teisel arvamusel, mis puudutab regioonide vahelist äh, koostööd äh, ning et oleme sellega juba algust teinud temaatiliste platvormide juures. teisest küljest sooviksin pöörata tähelepanu Äh, viimase hetke kompromissettepanekutele, kui hääletame plokina äh, äh, muudatusettepanekuid kümme R ja kaheksateist R, siis me ei teeks midagi väga uut ja uuenduslikku. sest parlamendikomisjonis võeti vastu kompromiss territoriaalse koostöö kohta ning selles Euroopa Parlamendi kompromissis suurendab Euroopa Parlamenti eh, eelarvet, mis on suunatud eh, eh, sellele tegevusele kümme protsenti ehk siis kümme protsenti rohkem, kui praegu taotletakse. nii et oleks väga kummaline, kui regioonide komitee paluks vähem vahendeid kui Euroopa Parlamendi internetile Eh, nii et paluksin mõtleksite selle peale muudatusettepanekute kümme R ja kaheksateist R hääletamisel, sest äh, viimased kompromissid äh, tuleb arvesse võtta, võtke, mõelge vähemalt selle peale, mida Euroopa Parlament äh, hääletas ja, ja ja võtke seda arvesse muudatusettepanekute kümme R ja kaheksateist R hääletamisel. aitäh ja nüüd saab sõna Jeanette Paiu. aitäh, kallid kolleegid, tegemist on väga olulise teemaga, olulise raportiga. väga palju on arutatud komponent viit, see puudutab regioonide vahelist innovatsiooni ja investeeringuteks ja öö, äh, ma tahaksin raportööril küsida, kas kaheksateist R äh, sees jääb see alles, äh, sellepärast et me kasutame väga öö, olulise vahendi regioonidevahelise koostöö edendamiseks kogu Euroopas. on väga palju arutatud, kas see on kogu Euroopa jaoks ja see on, nii et, et me kaotaksime sellise vahendi, mis öö, Äh, toetab äh, tööstuse moderniseerimist ja seda meil on vaja, nagu juba öeldud, äh, Euroopa Parlamendi regionaalpoliitika komisjon hääletas selle poolt, et see asi jääks eelarvesse, miks meie peame vastu hääletama. nii et palun olge kümme R-i ja kaheksateist R-i vastu ja kaheksateistkümne poolt. aitäh. ja nüüd Luk van den Brande saab sõna aitäh, esimees, ma toetan kahte kolleegi ja nende esitatud argumente. tahaksin äh, korrata, äh, millega seondub algatus, mis seob kolmekümmend nelja regiooni, nad on, äh, teevad koostööd piirkondadevahelise innovatsiooni investeeringute nimel me peame äh, tegema kindlaks, mil määral äh, need regioonid äh, suudavad praktiliselt koostööd teha, meil on väga häid näiteid. kui vaadata näiteks Löövenit ja Aachenit, meil on väga head koostöösidemed. minu arvates oleks kohutav viga, kui me Äh, arvamuses komponent viit äh, alles ei jätaks. minu arvates on tegemist väga hea arvamusega, ma toetan seda. ja minu arvates on oluline, et äh, me uuendaksime seda viiendat eesmärki, sest muidu võivad meil tekkida tõsised probleemid. niisiis ma loodan, et raportöör paneb selle siiski oma arvamusse sisse aitäh. annan sõna raportöörile. aitäh, esimees kõigepealt eh, ma tahaksin meelde tuletada, Äh, äh, meil on äh, siin väga olulised asjad kaalul, kui me räägime Euroopa territoriaalselt koostööd, mis puudutab merealade koostööd, komponente, kolmesäilitamist, interreegi, mis puudutab väga paljusid piirkondi, kui mitte kõiki Euroopa piirkondi ja komponent viis on samuti oluline aga me pidime Koteris väga tõsiselt seda asja arutama ja me otsustasime Koteris äh, muide äh, nende regioonide esindajate nõudel, kes äh, sellega seotud on, siis äh, koostada kompromissi. see kompromiss koostati järgmisel alusil, ühelt poolt üks konkreetne peatükk, äh, siis äh, nendele algatustele, mis on seotud piirkondadevahelise innovatsiooniga ja loomulikult me toetame seda komponenti viis, aga territoriaalse ko koostöö üldises ülesehituses me nõuame äh, läbi selle kompromissmuudatuse ettepaneku, et oleks konkreetne peatükk, mis oleks hästi sihipärane, sellepärast et tegemist ei ole traditsioonilise koostööga, nagu te siin ütlesite, tegemist on algatusega, mis soosib innovatsiooni ja seal ei kasutata üldse sedasama mehhanismi kui traditsioonilises koostöös nagu Interregis või piiriüleses koostöös ja see võimaldaks äh, ka nii-öelda jutumärkides äh, pühaks kuulutada, nagu see tegi, tegi ka parlament ja nagu seda kavatseb äh, Schneider Maritimo. see võimaldaks, ähm, vabandust, Schneider Marini kõneleja parandab ennast, see võimaldab siis nii-öelda kaitsta ühte miljardit, ligemale üheksasada seitsekümmend miljonit eurot Äh, selleks algatuseks, nii et, et see on väga oluline, äh, väga oluline on see, et, et äh, komponent viis ei ole ohus, see saab kasu sellest eraldi peatükist, kus on ette nähtud eraldi rahastamine ja nõukogu neljapäeva pärastlõunal leidi, reisi, reede pärastlõunal leidis, et seda algatust võib rahastada põllumajanduse arengurahastu, rahastu läbi, nii et, et mis puudutab Mihhaili öeldut, siis ähm, me kuulume samasse fraktsiooni, see summa äh, lõppkokkuvõttes on täpselt sama. Äh, me ei jää äh, allapoole sellest, mida on nõudnud Euroopa Parlament ja me oleme koostööd teinud saadik Arimooniga ja mis puudutab neid kogusummasid, siis meie olime välja pakkunud kümme miljardit koostööks, ähm, traditsiooniliseks koostööks ähm, ja äh, meil on tõesti äh, siin olnud probleeme, rahaliste vahendite eraldamine on vähenenud ja siis veel üheksasada seitsekümmend miljonit eurot just nimelt selleks eripeatükiks, komponendiks viis, mis sinna eripeatükki läheb ja viimane asi, Euroopa Parlament äh, on toetanud meie ideed, sellepärast et regikomisjon leidis, et kogu, kõik regioonid tuleb kaasata, ka vähem arenenud regioonid selles mehhanismiga. praegu puudutab innovatsioon ainult käputäit piirkondi, innovatsioon on tehniline, sotsiaalne ja me peaksime võimaldama kõikidel regioonidel kasutada neid vahendeid Äh, see minu poolt äh, selle muudatusettepaneku kakskümmend viis kaitseks ja mis puudutab kümme R-i ja kaheksateist R-i, need on lihtsalt tagajärjeks sellele muudatusettepanekule, Mihhail esitas. aitäh ja nüüd läheme muudatusettepanekute juurde ja ma teen ettepaneku, et hääletame ühest neljani. poolt, vastu, vastu võetud, viis R mis asendab esialgset äh, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatus kuus äh, poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd äh, kaheksa ja üheksa koos poolt, vastu, erapooletu ning ühishääletus kümme R ja kaheksateist R. sellel on olulised tagajärjed, sest sellelga seoses langeks väga mitmed muud muudatusettepanekud ära. kes on poolt? vastu võetud tuhat viisteist R ähm, poolt, vastu, vastu võetud. nüüd kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks, mis, ühesõnaga eh, langeb ära kakskümmend kolm poolt, vastu tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend viis. siin on äh, suuline muudatusettepanek, kui muudatusettepanek võetakse vastu, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa langevad ära, palun, et raportöör selgitaks suulist muudatusettepanekut viima-, kui mulle esitati viimased muudatusettepanekud, paluti mul esitada muudatusettepaneku üheks ultraperifeerses piirkonna poolt, kes ei saanud kohale tulla korterisse. Nad äh, palusid, et äh, ultraperifeerne piirkond oleks selles tekstis sees, kuna tegemist on kompromiss ähm, ettepanekuga konsulteerisime kõigi fraktsioonidega, nad olid äh, Äh, sellega nõus, äh, kes on selle muudatuse poolt? kes on vastu? vastu võetud. Lähme nüüd muudatuse kakskümmend üheksa juurde, poolt ja vastu tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu elektrooniline hääletus. Le vote est clos et l'amendement est muudatus on vastu võetud. kolmkümmend kaks kolmkümmend üks on ära langenud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis millega langevad ära kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse, viiskümmend üks poolt ja vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu Äh, vastu võetud, äh, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd jõuame neljakümne seitsmeni, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa ja nelikümmend üheksa hääletame neid koos poolt vastu, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, vastu võetud nüüd äh, viiskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu. elektrooniline hääletus. Le vote est hääletus on lõppenud, muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatused viiskümmend kolm, viiskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, nüüd lõpphääletus, kes on arvamuse poolt ja kes on vastu, kes on erapooletu vastu võetud suure enamusega ja palju õnne proua raportöörile nüüd tuleme punkti üheksa juurde. see on kaheksanda väikevend, kui asjast sisuliselt rääkida, see on arvamus piiriülese mehhanismi kohta. ning raportöör on Vuk Arens, ma palun, et ta tuleks siia Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. sõna. Meneer de voorzitter, beste collega. härra president, head kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada oma eksperte, regioonide komiteed, Kotari komisjoni ja ka oma fraktsiooni tehtud töö eest. suur tänu konstruktiivse koostöö eest, mis mul on olnud ka Euroopa Parlamendi sama teema raportööriga. äärealad Hollandil, piiriäärsed alad Hollandi ja Saksamaa piiri vahel on ka viimastel aastatel Interregi rahastuse kaudu saanud ellu viia erinevaid edukaid piiriülese koostööprojekte, aga kohati jääb piir ikkagi takistuseks koostööprojektide puhul, eriti mis puudutab just äh, haldus- ja õiguslikke takistusi, seetõttu on meil vaja lahendusi piirialadele, sellepärast et kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu elanikest elavad, töötavad, õpivad äh, piiriüleselt ning nad seisavad silmitsi erinevate takistustega, takistustega. kui me vaatame nüüd seda ettepanekut, siis on meil võimalus hakata eemaldama õiguslikke ja haldustakistusi piiridel. tegemist on vabatahtliku meetmega, regioon võib eritada, esitada taotluse koostööks konkreetse projekti paketi raames, mille kohaselt reeglid, mis kohalduvad teisel pool piiri, võiksid kohalduda Luksemburgi eesistumise ajal, käivitati algatus, mille üle oleme kõik tänulikud, see viis määruseni, mis näeb ette selge menetluse regioonidele, kuidas pudelikaelu eemaldada ja jõuda ühtsete lahendusteni. see on väga hea võimalus siin saame tugineda ka juba headele näidetele, mis meil on piirkondlikes mehhanismides, nagu näiteks Beneluxi liidus ja Põhjamaade Nõukogus. Euroopa Parlamendi raportöör ja komisjon on kõik seisukohal, et me jõuame tasakaaluka lähenemiseni oluline on, et meil oleks selge kommunikatsioonistrateegia, et kahtlusi leevendada, meil on vaja häid näiteid, meil on vaja julgustust, et jõuda kiirema ja tõhusama elluviimiseni, meil on vaja meetmete põhjalikku hindamist, et me saaksime öelda, kas see määrus ka tegelikkuses toimib. see võimaldab meil teha koostööd siin arvamuses edastame nõukogule selge sõnumi. ka minu koduriigis Hollandis on kahtlusi seoses selle ettepanekuga. regikomisjon Euroopa Parlamendis toetab seda ettepanekut, kuigi ka seal on äh, kahtlusi kõlanud. piirialadel on vaja abi, neil tõesti on vaja seda mehhanismi ning seetõttu on meie komitee toetus väga oluline ja lõpetuseks ütleksin kolleegidele ja kõikidele fraktsioonidele, et ma olen koostöö eest väga tänulik, dialoog on olnud positiivne. olen tänulik ka muudatusettepanekute eest. ma näen, et regioonide komitee tõesti toetab seda ettepanekut ja ka komisjoni kava, aitäh. Äh, suur aitäh kes soovib üldarutelust sõna võtta, ma ei näe, et keegi seda soovib. nüüd hakkame siis muudatusettepanekuid hääletama. muudatusettepanek üks, selle on välja pakkunud äh, välja äh, pakutud on hääletusblogina muudatustega üheksa ja kümme ja kui see vastu võetakse, siis muudatused kaks ja kolmteist langevad ära. Äh, kes on selle muudatusettepaneku poolt? kes on vastu? vastu võetud. muudatus neli. ühine hääletus muudatusega kuus ja kaksteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatus viis, kes on poolt, vastu vastu võetud, muudatus seitse kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatus neliteist, kes on poolt, vastu vastu võetud. muudatus viisteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ja arvamuse lõpphääletus, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu. arvamus on ühehäälselt vastu võetud, õnnitlused raportöörile ja loodame, et see üleskutse, mis selle raportiga valitsustele tehti, saab ka kuulda võetud ja äh, ma tean äh, väga hästi, äh, milline on selle dokumendi taust ja soovin teile suurt edu. ja nüüd jõuame kümnenda päevakorrapunktini ja ma ei ole kindel, kas see läheb nii kiiresti nagu punkt üheksa. me jõuame ühise põllumajanduspoliitika reformi juurde ja kutsun siia raportööri härra Guillaume Gross.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 oleks tore, kui raportöör siia tuleks, sest me praegu lihtsalt mõttetult kaotame aega kas ma paluks, et raportöör tuleks siia, sest ähm, vii-, viis minutit niimoodi oodata tema järgi, see pole äh, üldse viisakas. Teil on nüüd kõneaeg ja see algab praegu. oli, oli stop. Euh. suur aitäh, härra president. vabandan südamest hilinemise pärast. meil oli siin väike sideprobleem. tahaksin teid kõigepealt tänada kõiki kolleege, kes selle raporti koostamisel osalesid. see on väga oluline raport, nagu kõik äh, seda teavad see eh, puudutab kõige olulisemat Euroopa Liidu poliitika valdkonda, milleks on siis eh, põllumajanduspoliitika. paljud on öelnud, et eh, on väga palju muudatusettepanekuid, kolmsada neli tervelt, aga te teate, et Euroopa Parlamendis on seitse tuhat neid esitatud samale rap-, samateemalisele raportile. see muidugi näitab, kui väga meie komitee äh, soovib osaleda selles olulises arutelus, kuid samas oleme teinud ära ka väga-väga pika ja vaevalise töö äh, regioonide komitee meeskonna ja ekspertidega. regioonide komitee esmane prioriteet on välja äh, toetada jätkusuutlikku perekonnapõllumajandust, väikepõllumajandust kõigil Euroopas et vähendada äh, arenguvahesid äh, linna ja maapiirkondade vahel ning suurendada territoriaalset ühtsust, äh, mis, nagu te teate, on osa Lissaboni lepingust. ning eelmisel aastal tegime üleskutse et äh, töötataks välja ÜPP, mis oleks solidaarne, õiglane ja jätkusuutlik, mis jääks Euroopa poliitikaks. muudatusettepanekud, mille välja töötasime, äh, ka selles suunas liiguvad. ning äh, õiglasem ÜPP tähendab seda, et et see tähendab toetust õiglasemat jaotust kolm protsenti saavad äh, kolm, saavad viiskümmend protsenti toetustest ning kakskümmend protsenti saavad kaheksakümmend protsenti, nii et äh, parem jaotus on hädavajalik. tõepoolest raportis äh, räägime sisemisest ja välimisest konvergentsist, ülemmäärast, toetuste ülemmäärast ning tugevdatud jaotussüsteemist, mis esimeste hektarite puhul oleks kõrgem. see on kõige tõhusam jaotusviis, räägime ka toetustest noorpõllumeestele, räägime ka <clears throat> kohustuslikest äh, äh, põllumajandustoetustest väiketootjatele, sest need just aitavad luua Ähm, töökohti, meil on vaja ÜPP-d, mis oleks jätkusuutlik, mis aitaks võidelda kliimamuutuste vastu. Te teate, eh, et ÜRO esitas hiljuti oma raporti, mis öeldi, et eh, CO2 heidete vastu tuleb kiiret, eh, tõhusalt võidelda, selles on põllumajandusel suur roll, ma palun, et te toetaksite iga-aastast põllukultuuride rotatsiooni samuti tuleks toetada äh, ka selliseid sätteid, äh, mis äh, jõuaks kaugemale ka tingimuslikkusest, samuti oleks vaja välja töötada bioloogilise mitmekesisuse säilimist ning meil on vaja ka õiglasi ja stabiilseid põllumajandushindu nagu äh, ütlesime seda viimases arvamuses, turu reguleerimine äh, äh, tähendab seda, et kulud peaksid töötajate jaoks vähenema, seega soovitan toimivat kriisi haldamist ning mitmekesistatud ja vastupidav, vastupidavamat toetust. me peame ka maapiirkondi tugevdama maaelu arengu läbi, kus kaasfinantseerimistase ei tohi väheneda Eh, peame eh, üle eh, minema vastupidavale tootmisviisile ja selleks on vaja liikuda õiges suunas. toetada, toetada tuleb ka näiteks mägipiirkondades tootmist, mis on, millel on väga oluline lisandväärtus meie maapiirkondade jaoks ning kindlustusküsimusest eh, ei ole tegelikult otseselt seotud eh, maaelu arengu küsimustega ning lõpetuseks sooviksin rõhuda sellele, et ÜPP peab jääma ühiseks. liikmesriikide riiklikud arengukavad ei tohi muutuda võitluseks, et eh, ollakse vähem sotsiaalsed, vähem keskkonnasõbralikud ja sellepärast oleme lisanud äh, komisjoni ettepanekule ühiseid äh, kvantifitseeritud eesmärke äh, sel-, selleks, et me oleks äh, nende ülesannete kõrgusel, millega me tege-, silmitsi seisame. tegemist võib olla nõudlike ülesannetega, aga ma olen veendunud, et neid on vaja selleks, et säilitada ÜPP eelarvet, nagu me seda soovime, kõik ja ja selleks, et pidada kinni nendest kohustustest, mida me oleme võtnud äh, endale selleks, et meie ÜPP oleks äh, õiglane, solidaarne äh, ja kestlik, sellepärast palun, et te toetaksite neid muudatusettepanekuid, mida ma olen välja pakkunud komisjoni tekstile. aitäh ja jõuame üldise arutelu juurde. ja kolleeg Vincenzo Bianco saab nüüd sõna. juhataja regioonide komitees oleme juba pikalt teinud tööd äh, ja põllumajanduspoliitika on äh, üks valdkondadest, kus regioonide komitee ja Euroopa Parlament ja teised institutsioonid äh, on väga eristuvad. olukord on nüüd veelgi keerulisem aga seda arutelu ei ole, seda ettepanekut ei ole komisjonis äh, arutatud äh, ja komisjon, komisjonis ei ole olnud võimalik tegeleda nende väga paljude muudatusettepanekutega ja räägin siin Itaalia delegatsiooni nimel, mitte ainult äh, lihtsalt fraktsiooni liikmena või sotsialistide esindajana. täna on lõpphääletus selle resolutsiooni osas ja see sõltub sellest, mil äh, see seisukoha võtab regioonide komitee esitatud muudatusettepanekute kohta. Äh, arvamus on väga positiivne paljudes valdkondades, aga paljudes teistes valdkondades see on negatiivne, ei võta arvesse põllumeeste vajadusi või äh, sobivalt ja sellepärast ütleksin Itaalia delegatsiooni nimel, et lõpphääletusel äh, juhinduvad itaallased äh, sellest, kuidas läheb äh, muudatusettepanekute hääletus. ma äh, teen kolleegidele ettepaneku, et nad oleksid väga tähelepanelikud muudatusettepanekute suhtes, sest mõned raportööri muudatusettepanekud tule, tunduvad olevat kallutatud selleks, et vältida üksikute muudatusettepanekute hääletamist, mille on esitanud komitee liikmed, nii et soovitan olla väga tähelepanelikud, tegemist on väga olulise hääletusega. aitäh ja nüüd saab sõna meie kolleeg Martines Aregui. aitäh, esitatud muudatusettepanekud näitavad, kui mures me oleme ÜPP pärast ja ma mõtlen kõigile nendele väljakutsetele, millega peame hakkama saama, tegemist on moodsa äh, ÜPP-ga, mis peab olema paremini mõistetav äh, ja mis tagaks paremini konkurentsivõime sektoris sobivate meetmete abil selleks, et äh, põllumajandusettevõtteid oleks võimalik äh, moderniseerida, äh, põllumajandust oleks võimalik moderniseerida ja et oleks võimalik võidelda maapiirkondade tühjaks jäämise vastu, sest see on üks peamistest muredest meie piirkondades. ei tohi olla ka kärpeid, kärped peavad olema minimaalsed ja vaja on üks oluline osa äh, Äh, suunata riiklikele ametiasutustele tuleb vaadata, et ÜPP-d ei äh, taasriigitataks. meie oleme väga mures noorte pärast ja kui soovime seda, et äh, sellesse sektorisse tuleks rohkem noori, siis peame mõtlema mehhanismidele, mis võimaldaks anda jätkuvalt otsetoetusi põllumeestele selleks, et noortel äh, oleks äh, lihtsam äh, osta maad ja saada juurdepääsu põllumajandusmaale ja on olulisi valdkondi, kus on vaja säilitada tootlikkuse üle kontroll ja tuleb arvestada kõigi piirkondade eripäradega, kui me räägime näiteks veini, viinamarju kasvatuse potentsiaalist ja tahaksin siin võidelda Äh, maapiirkondade tühjaks jäämise vastu. me peame vaatama, et millised võiksid olla need aktiivsed poliitikameetmed äh, maapiirkondade hüvanguks. vaja on, et Euroopa tegutseks, võtaks täiendavaid meet-, et äh, oleks ka täiendavaid meetmeid. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Jacques Blanc. soovin tänada raportööri, kes on teinud väga olulist tööd. tegemist on olulise teemaga Euroopa äh, mm, ruumilise planeerimise jaoks. ja see puudutab siis äh, äh, väikesi põllumajandusettevõtteid ja eriti neid, mis asuvad ebasoodsamates piirkondades, nagu näiteks mägedes. tahaks öelda, et see raport on kooskõlas äh, selle arvamusega, mille, mida hääletati, mis võeti vastu äh, regioonide komitees ja mis puudutas äh, põllumajandustoodete liigset volatiilsust ja me oleme teinud ettepanekuid ka seoses omnibussi määrusega selles osas, mis puudutas põllumajanduspoliitikat ja see on kooskõlas ka selle raamistikuga, mis on välja pakutud selleks, et võidelda ebaõiglase konverent-, konkurentsi vastu toidu- ja põllumajandustööstuses ja see võimaldab põllumajandustootjatel tõsta võimekust, kui on tagada tulevikukindlust ja kaitsta ennast paremini näiteks suurte jaekaubanduskettide e-, ebaõigluse eest. ja see teema on väga oluline, see ei ole isoleeritud, tegemist on teemaga, mis, millega regioonide komitee on pidevalt tegelenud ja meil on õnnestunud äh, asju parandada ja ma olen veendunud, et ükskõik kui palju on raskusi, on väga erinevaid äh, põllumajandusvaldkondi, on väga erinevaid äh, piirkondi, aga on äh, väga oluline, et meie kohalikud ja piirkondlikud saadikud näitaksime üles otsusekindlust selleks, et kaitsta seda, mis on olnud ühine, esimene Euroopa ühine poliitika. me ei tohi unustada, et tegemist on olnud ühise põllumajanduspoliitikaga ja äh, ja see ühendab just nimelt seda ruumilist planeerimist, mis ei, kõnelejad katkestatakse. et tuleb arvesse võtta ka maapiirkondade ar arvamust lisaks metropolidele. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Guido Milano. Vogliamo... aitäh. me soovime kõik näha, et põllumajandussektor oleks õiglane ja kestlik, aga kuidas sellise asja saavutamine võimalik on? kuidas on võimalik panna paika õiged eeltingimused. mina olen üks paljude muudatusettepanekute autoritest selle raporti puhul ja tõtt-öelda ma olen eriarvamusel raportööri seisukohaga, kes on tekitanud sellise tee eesmärkide suunas, mis on tegelikult väga põllumajandusmaailma kauge. ma olen ähm, külvi korra äh, kohta käivate äh, seisukohtade vastu, ma olen pestitsiidide kohta käivate seisukohtade vastu. Äh, ja ka selle vastu, et põllumajanduslik, ähm, tööstuslik põllumajandus hukka mõistetakse, see läheb natuke liiga kaugele ja tõtt-öelda see ei loo neid eeltingimusi, mida me soovime kui põllumajandustootjad hakkavad kinni maksma keskkonnasaastet, siis see läheb ju väga kalliks. ning ÜPP peab olema ühine põllumajanduspoliitika, ühine ja seetõttu ei tohi sedasorti halduslikku äh, jäikust paika panna, vaid et selliste reeglite asemel peaks olema tagatud teatud paindlikkus. ja see on keskse tähtsusega, kui liikmesriigid, kes on ju ka nõukogu kaudu seotud, ja siis liikmesriikidel peab olema vajalik paindlikkus olemas. selline võimalus tuleb tagada, aga praeguse sõnastuse puhul oleks uues ÜPP-s ju tohutult palju jäikust on päris palju muudatusettepanekuid, mis minu hinnangul väärivad märkimisväärset kaalumist. me räägime ju pikaajalisest küsimusest siin ikkagi, tegemist ei ole siin valimiskampaaniaga. aitäh ja sõna kolleeg Arnold Hatchil. aitäh, paar lühidat kommentaari kõigepealt, aitäh raportöörile tehtud raske töö eest selle teema kallal. tegemist on tõesti märkimisväärse osaga ÜPP reformist, küll aga siin on mitu asja, millega minu fraktsioon ei saa nõus olla. näiteks, kui vaatame seda, mis ei ole praegu äh, meie fraktsiooni seisukohaga varasema seisuga koosolek, siin viidatakse äh, digitaliseerimisele ja õigemale reguleerimisele ja nii edasi. samuti muudatusettepanekud, mis seavad piiri noorte põllumajandustootjate toetusele maksimumpiir seitsekümmend tuhat eurot, see on aga vastuolus minu koostatud noorte põllumajandustootjate raportiga kaks aastat tagasi, eesmärk oli ju aidata noortel põllumajandustootjatel põllumajandussektorisse siseneda ja pakkuda toitu meie kodanikele, maailmale. mõned ECR-i liikmed näevad ka otsetoetuste võrdsustamises probleemi, see on isegi vastuvõetamatu ning Madalmaade Kuningriigi ja Ühendkuningriigi seisukohalt on need seisukohad kaugeltki liiga ambitsioonikad Mm, ka näiteks seoses eh, mahepõllumajanduse ja pestitsiididega, ehk siis meie eh, liikmed saavad siin vabalt hääletada, kuivõrd on lihtsalt asju, millega me ei saa nõustuda, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna meie sõna Rafaele Katainen. aitäh! Eh, ka mina olen teinud mitmeid muudatusettepanekuid ja andnud allkirja veelgi rohkematele muudatusettepanekutele. selle raporti juures on mitmeid aspekte, millega ma ei saa nõustuda ja minu hinnangul on tarvis teha märkimisväärseid muudatusi. meie oleme regioonide komitee. me esindame piirkondi, territooriume ülejäänud Euroopa Liidu institutsioonide ees. ja mis võiks veel olla rohkem äh, piirkondadega seotud kui just põllumajandus. sellepärast me olemegi erilised, me saame rääkida traditsioonilistest toodetest näiteks ning eh, ei saa kõike eh, ühese lähenemisega käsitleda, vaid tooted on siiski osa regionaalsest identiteedist ja seetõttu tuleb ka seista erinevate piirkondade eest, see ongi ju meie roll. mina olen eh, regionaalne keskkonnaminister ja tõtt-öelda ma olen seetõttu ka paljudest nendest küsimustest väga hästi teadlik, aga ma leian, et äh, põllumajandusliku tegevuse ja keskkonna vaheline seos on midagi sellist, mida peab väga selgelt äh, analüüsima. me ei saa rääkida siin abstraktsetest keskkonnakontseptsioonidest, vaid äh, jalad peavad ikkagi maa peal olema. vastasel juhul võime sattuda olukorda, kus me kehtestame kontraproduktiivseid meetmeid. ehk siis aitäh härra Krossile tehtud töö eest Äh, aga ma pean ütlema, et osa sellest on suhteliselt utopistlik, äh, eriti seoses keskkonnaalase seosega siin. tõtt-öelda küllaltki reaalsus kauge. ehk siis äh, seetõttu mitmed osad sellest arvamusest peavad muutuma, et see saaks meile olla aktsepteeritav. Ehm, jah, aitäh, ütleb proua Renström minu hinnangul on oluline, et siin öeldaks ka midagi kliima ja elurikkuse kohta ja ka loomade inimliku kohtlemise kohta. me vaatame aasta kaks tuhat kakskümmend kaks poole ja tõtt-öelda vale sõnum oleks see, kui me oma ambitsioonikuse määra vähendaksime. loomulikult mm, põllumajandustootjad sõltuvad kliimast ja äh, elurikkusest ning kui selles valdkonnas kehtestatakse kõrgema kaitsetasemega nõudeid, siis see ju toetab neid. kui on midagi sellist üldse olemas, mida negatiivselt kliimamuutuste alane tegevus mõjutab, siis see ongi põllumajandus ja kui ambitsioonikust vähendada, siis see saadaks maailmale vale sõnumi. aitäh, ma rohkem sõnasoovijaid ei näe ja seetõttu annan aa, oh, siiski veel üks sõnasoovija. Dank u voorzitter, ik wil de rapporteur Kroos bedanken voor zijn uh, rapport. Eh, aitäh, tahtsin eh, samuti raportööri tänada raporti eest, seal on väga olulisi huvitavaid asju, nagu näiteks äh, ringlusmajandus, aga on ka asju, millega mina liberaalina ja vastava sektori tundva inimesena äh, Äh, nõustuda ei saa, et põllumajandus on juba pikalt kannatanud äh, kõrge maksukoorma all ja on ka mu-, palju muid kulusid ja me peame ju kulutusi vähendama, me ei tohi olukorda öö, äh, öö, halvemaks muuta, minu muudatusettepanekud kakssada seitsekümmend kaheksa, kakssada kaheksakümmend kaheksa ongi suunatud sellele, et põllumeeste koormat vähendada ja äh, ja sõltuvalt sellest, kuidas läheb hääletus nendes küsimus, nende muudatusettepanekute puhul sõltub minu äh, soovitus Aldele. ja nüüd annan sõna raportöörile selleks, et ta saaks reageerida märkustele. aitäh, härra president. ma ei tea, kuidas siin nüüd ennast väljendada. ja ma tunnistan, et ma olin üsna šokeeritud, kuuldes mõningaid arvamuste avaldusi, kui öeldi, et äh, selles äh, raportis on halbu asju kirjas, kui öeldakse, et äh, on palju jäikust ja et, äh, et see, mis ma olen välja pakkunud, on vastuolus põllumeeste huvidega, see on täielik, täiesti sürreaalne. et kui lubada anda põllumeestele rohkem raha väikepõllumeestele, kas te arvate, et et nad ei hinda seda. kui äh, rahastatakse rohkem või kui äh, põllu-, keskkonnameetmeid, kas te tõesti arvate, et, äh, et see ei ole hea? kui, kui näiteks kliimamuutused põhjus-, Äh, ei tähenda seda, et me ei hak-, et me hakkame asju tunnetama kümne-kahekümne aasta pärast, vaid me hakkame neid kohe tundma. ma olen üsna šokeeritud, sest äh, kuna tegemist on regioonide komiteega, siis äh, meil on ju olemas selline nägemus, mis võimaldab meil arvesse võtta seda, mis Euroopa tasandil ole-, oluline on. ja kui me tahame ühist põllumajanduspoliitikat, mis hõlmaks kogu äh, Äh, Euroopa mandrit, siis äh, tõepoolest on vaja, et meil oleks ühised reeglid, mis äh, kehtiksid kogu mandrile. kui öeldakse, et teatav rahasumma tuleb näha ette elurikkuse kaitseks või siis ümberjagamiseks, praegune põllumajanduspoliitika, ÜPP on ju täiesti pea äh, peale pööratud, kaheksakümmend protsenti vahenditest, kas see tõesti teid ei šokeeri? kutsun üles teid äh, sellele tähelepanu pöörama, me oleme tõesti soovinud äh, sellise, selle raporti koostada, selliseid muudatusettepanekuid koostada, mis oleksid tasakaalustatud, et võtaks, võetaks arvesse kliimamuutust, sotsiaalseid probleeme ja et oleks tõesti tagatud ka tõeline Euroopa mõõde et kui me ei anna äh, ÜPP-le tõelist äh, Euroopa mõõdet, siis äh, ÜPP sureb ja aastal kaks tuhat kakskümmend seitse meil ei ole mingit ÜPP-d enam, meil on väiksed investeeringud selleks, et mingite asjade vastu võidelda, aga kümne aasta pärast on meil keskmine temperatuur võib-olla ühe või kahe kraadi võrra tõusnud. see on meie väljakutse, tegemist on ühiskondliku äh, ja sotsiaalse väljakutsega, kuulake, mida ütlevad kaaskodanikud. meie kaaskodanikud soovivad äh, põllumajandust, mis oleks nende lähedal, nad soovivad kvaliteetseid toiduaineid ja seda kõike ei väärtustata aga meie väärtustame seda ja meie või lubame põllumajandustootjatel äh, elada öö, äh, oma tööst ja korralikult oma tööd teha. Ähm, ma ei taha, et põllumehed Ähm, ennast tapaks. Äh, iga kolme päeva tagant üks põllumees äh, tapab ennast ära ja on äh, palju haigusi, mis on seotud teatavate toodete kasutamisega. Nad kannatavad ka nende tagajärgede all. mul on kahju, et ma siin ähm, nii erutatud olen, aga tõesti, siin on väga palju väljakutseid, millega on vaja tegeleda ja vaja on no, mitte olla nii dogmaatiline äh, sest äh, me peame selja taha jätma selle dogma, et vaja on teatavaid huvesid kaitsta ja meil on väga rohkem vaja tegelikult jagada, väga rohkem vaja ähm, toetada äh, maaelu arengut, mis on väga oluline, meil on vaja kaitsta planeeti. see oli siis üldine arutelu ja nüüd hakkame läbi vaatama muudatusettepanekuid. Neid on kolmsada neli äh, teen ettepaneku äh, muudatusettepanekud üks kuni neli hääletada plokina, kes on poolt, kes on vastu, no vastu võetud. muudatusettepanek äh, viis raportöörilt, äh, see, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud seitse, raportööri muudatusettepanek, sellest äh, asendab seitset ja kümmet, kes on poolt, vastu? vastu võetud. üksteist raportöörilt äh, asendab ühte kuni neljateist, kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud raportööri muudatusettepanek viisteist asendab viiteist kuni kaheksateist, kes on poolt vastu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist raportöörilt, mis asendab üheksateist kuni kakskümmend ühte, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakskümmend üks, kakskümmend kolm, mis on identsed, kes on poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend neli. seda ei ole vaja hääletada. kakskümmend viis raportöörilt, kes on poolt? vastu? vastu võetud. ja nüüd kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vabandust, see on juba vastu võetud, ütleb kõneleja. kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu? elektrooniline hääletus hääletamine on lõppenud ja muudatusettepanek on vastu võetud. ja muudatusettepanek kolmkümmend üks, aga mulle öeldakse, et see on identne kolmekümnega, nii et seda ei ole ka vaja hääletada. ja kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, samuti identsed, kes on poolt? kes on vastu? elektrooniline hääletus hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, muudatusettepanek kolmkümmend neli raportöörilt ja see asendab muudat-, kolmekümmet nelja kuni kolmekümmet kuut, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud ja oli äh, identne neljakümne neljandaga, nii et jõuame nüüd äh, äh, rap-, muudatusettepanek nelikümmend viis raportöörilt ja asendab neljakümmend viit ja neljakümmend seitset, kes on poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanekud nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa, viiskümmend on identsed, kes on poolt? vastu? vastu võetud? viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm on identsed samuti, kes on poolt? vastu? hääletame elektrooniliselt hääletamine lõppenud, vastu võetud. ja nüüd äh, viiskümmend üks muudatusettepanekud viiskümmend üks kuni viiskümmend neli 54. mulle öeldakse, et viiskümmend neli, viiskümmend viis ja viiskümmend kuus on identsed ja et me võiksime need äh, hääletada koos, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd viiskümmend kaheksa viitekümmet kaheksat ei ole vaja hääletada, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. ja viiskümmend, kuuskümmend kaks on tagasi võetud ja kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend neli raportöörilt asendab kuutkümmend nelja, kuutkümmend viit, kes on poolt, vastu, vastu võetud. raportööri kuuskümmend kuus, kes ja see asendab muudatusettepanekuid kuuskümmend kuus, kuus, seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, kes on poolt? vastu, vastu võetud. raportööri muudatusettepanek seitsekümmend kolm ja asendab seitsekümmend kolm ja seitsekümmend nelja, kes on poolt? vastu, vastu võetud seitsekümmend viis poolt, vastu. elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud ja muudatusettepanek on vastu võetud seitsekümmend kuus, see asendab seitsekümmend seitset, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud raportööri muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, eh, mis asendab eh, kaheksakümmend üht kuni kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud hääletame elektrooniliselt. Le vote est clôturé et la... hääletamine lõppenud, muudatusettepanek vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, elektrooniline hääletus hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. üheksakümmend. kes on poolt? vastu? hääletame elektrooniliselt hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks on identne üheksakümne kahega, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud üheksakümmend neli, on identne üheksakümne viie, üheksakümne kuuega kes on poolt, vastu, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, see on identne üheksakümne kaheksaga poolt, vastu, vastu võetud, üheksakümmend üheksa kui äh, see vastu võetakse, siis jäävad ka sada ja sada kaks ära, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada, mis see on? sada kuni sada kaks. Neid ei ole vaja hääletada, nii et nüüd jõuame muudatusettepanekuni sada kolm. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud sada neli raportöörilt asendab sadat nelja ja sadat viit, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. sada kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada seitse, mis on identne saja kaheksaga, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada üheksa, mis asendab sada kümmet, kes on poolt, vastu, elektrooniline hääletus Äh, hääletamine lõppenud, vastu võetud sada üksteist poolt, vastu, vastu võetud sada kaksteist poolt, vastu, vastu võetud sada kolmteist, äh, mis, mille tõttu ei ole vaja hääletada sada viit, neljateist, sada viiteist, kes on poolt, kes on vastu vastu võetud. sada kuusteist raportöörilt asendab äh, sada kuusteist ja algse saja kuueteistkümne. kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud sada seitseteist vabandust, sada kaheksateist raportöörilt ja seetõttu ei ole vaja hääletada sada kaheksateist, sada üheksateist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. Sa-, raportööri sada kakskümmend asendab sada kakskümmend, sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, vastu võetud. sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend viis raportöörilt asendab sada kakskümmend viis kuni sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, mis on identne saja kahekümne üheksa ja saja kolmekümnega, kes on poolt, vastu vastu võetud sada kolmkümmend üks. mis on, on identne saja kahekümne kolmega, kes on poolt, vastu. hääletame elektrooniliselt. Le vote est clôturé et l'amendement. hääletamine lõppenud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt. vastu? tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis, mis on identne saja kolmekümne kuuega, kes on poolt? vastu? vastu võetud. sada kolmkümmend seitse, mis on identne saja kolmekümne kaheksaga, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa ja sada nelikümmend ja sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada nelikümmend kaks, mis asendab sada nelikümmend kaks raportöörilt asendab äh, muudatusettepanekut saja, sada kakskümmend neli, see on nii sada nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu. elektrooniline hääletus hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. nii et äh, nüüd äh, sada kakskümmend üks algne, äh, algsega, mis on identne saja kolme, neljakümne kolmega, kes on poolt, vastu. elektrooniline hääletus hääletus lõppenud, vastu võetud. sada nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. sada nelikümmend viis ja sada nelikümmend kuus ja need asendavad saja neljakümne seitsme, kes on poolt, vastu vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa, mis asendab saja viiekümne ja on identne saja neljakümne kaheksa, saja neljakümne üheksaga, kes on poolt, vastu, elektrooniline hääletus hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. sada viiskümmend, kes on poolt? vastu? vastu võetud. sada viiskümmend üks, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. sada viiskümmend üks sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada viiskümmend kolm, mis asendab saja viiekümne nelja, viiekümne viie, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame sada viitkümmend nelja, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. sada viiskümmend viis on identne ja juba hääletatud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. sada viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu vastu võetud sada viiskümmend üheksa ja see asendab saja vii-, kuuekümne, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks on tagasi võetud sada kuuskümmend kaks, mis asendab sada kuutkümmend kolme, sada kuutkümmend nelja, kes on poolt, vastu ja vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud sada kuuskümmend kuus poolt, vastu tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa asendab saja kuuekümne üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud sada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, elektrooniline hääletus hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend viis on tagasi võetud sada seitsekümmend kuus raportöörilt asendab sada seitsekümmend kuus, sada seitsekümmend seitse sada seitsekümmend kaheksa ka, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. ja nüüd me oleme saja seitsmekümne üheksani jõudnud, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud sada kaheksakümmend üks raportöörilt. kui on vastu võetud, siis sada kaheksakümmend üks kuni sada kaheksakümmend kolm jäävad ära ja raportöör on palunud sõna oma muudatusettepanekuga seoses. aitäh. see muudatus puudutab ettepanekut ähm, vähendada kasvuhoonegaaside heidet, millest ma just rääkisin. see peab võimaldama Euroopa Liidul äh, täita oma mm, endale võetud kohustusi, me esimeses versioonis panime e, eesmärgiks viiskümmend protsenti, aga võtsin arvesse tagasisidet mõningatelt liikmetelt ja nüüd meil on siin kolmekümne protsendiline eesmärk, mis on täiesti kooskõlas ka Euroopa Liidu suunistega ja ÜRO suunistega, aitäh! aitäh ja hääletame siis raportööri muudatusettepanekut sada kaheksakümmend üks, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. ja nüüd jõuame saja kaheksakümne neljani, mis äh, on identne saja kaheksakümne viiega, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud sada kaheksakümmend viis raportöörilt, mis asendab muudatusettepaneku sada kaheksakümmend kuus kuni sada kaheksakümmend kaheksa, raportöör soovib sõna. aitäh, president. tegemist on mahepõllundus, mahepõllundusmajanduslike maa-aladega ja meie eesmärgiks on siin ähm, olnud esimeses raportis, et me kolmekordistaks mahepõllumajanduslikke maa-alasid, aga kuna see tõepoolest võib olla raske, siis äh, me teeme ettepaneku mahepõllumajanduslikke maa-alasid kahekordistada, aga juhin teie tähelepanu sellele, et me võtame arvesse tarbijate ootusi, tegemist on rahvatervise küsimusega ja tegemist on tõelise lisandväärtusega põllumeestele. me kõik, kes sellega tegelenud on, Äh, teame, et me tunneme ennast nüüd paremini, muuhulgas ka rahalises mõttes. aitäh, hakkame hääletama, kes on poolt, äh, sada kaheksakümmend kuus raportöörilt. kes on vastu? elektrooniline hääletus parler aussi. Si c'est bien. Le vote est clôturé. Et... hääletamine on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd äh, sada kaheksakümmend üheksa raportöörilt, see asendab muudatusettepaneku sada kaheksakümmend üheksa kuni sada üheksakümmend kaks ja raportöör soovib sõna. aitäh, ma väga palju sõna ei soovi, aga siin on tõesti olnud väga oluline aspekt, see on samas vaimus, et meil on pestitsiidide kasutamise vähendamine ette nähtud samamoodi, raportis me olime näinud ette viiskümmend protsenti, aga seda võib-olla esialgu on liiga palju, nii et meil on siin nüüd eesmärgiks kolmekümneprotsendine vähendamine ja siin on loomulikult samuti oluline tervise aspekt ja see, tegemist on ka ühiskondliku nõudmisega ja igal juhul on võimalik ilma hakkama saada nii et me ei ütle, et äh, üldse ei kasuta pestitsiide, aga meil on eesmärk neid kasutada kolmekümne protsendi võrra vähem. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. ja jätkame muudatusettepanekuga sada üheksakümmend kolm ja sada üheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. ja sada üheksakümmend viis raportöörilt, mis asendab algse saja üheksakümne viie, aga mulle öeldakse ka suulisest, räägitakse siin ka suulisest kompromissettepanekust ja annan sõna raportöörile selle kohta ja ekra-, tekst on teil ekraanil siin. ja tõepoolest, võttes arvesse arutelusid, mis meil on olnud äh, härra Milanaga, see puudutab loomade heaolu küsimust äh, ja äh, siin ei ole juttu sellest, et kõik peaksid olema iga linna eest veganid, aga oluline on meile siin loomade heaolu ja mõte on selles, et äh, planeeritult järjest rohkem lõpetatakse äh, kanade puuris pidamine ja ma olen tõesti kuulnud äh, kodanikke ja tarbijaid, et nad nõuavad äh, meilt seda, et lõpetatakse tööstuslik kanapidamine kahe tuhande kahekümne seitsmendaks aastaks ja siin me oleme tõesti progressiivsed. Äh, aitäh, kes on raportööri muudatusettepaneku poolt, kes on vastu? vastu võetud. sada üheksakümmend kuus, mis äh, ja sada üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, äh, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu vastu võetud. ja muudatusettepanek kakssada raportöörilt, kes ja see asendab kakssada kuni kakssada kolm, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada neli, kakssada viis on identsed, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud kakssada kuus raportöörilt asendab kakssada kuus kuni kakssada üheksa. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kakssada kümme, mida ei ole vaja hääletada, ütleb president. kõneleja vabandab et ta on jõudnud juba liiga kaugele. kakssada üheksa raportöörilt asendab äh, algse kakssada üheksa kun- ja kakssada kümme, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada üksteist, kes on poolt, vastu elektrooniline hääletus hääletamine lõppenud, äh, muudatusettepanek vastu võetud. kakssada kaksteist raportöörilt, mis asendab kakssada kaksteist kuni kakssada neliteist. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud kakssada viisteist ja kakssada kuusteist, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kakssada seitseteist ja kakssada kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada üheksateist ja kakssada kakskümmend, kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks ja kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud. kakssada kakskümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, mis on identsed, kes on poolt, vastu, vastu võetud teen ettepaneku hääletada grupina muudatusettepanekuid kakssada kakskümmend kaheksa kuni kakssada kolmkümmend kuus. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu. elektrooniline hääletus. meil on siin isegi kassi järgi. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada nelikümmend, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud kakssada nelikümmend üks, mis asendab kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kakssada nelikümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kakssada nelikümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kakssada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend ja kakssada viiskümmend üks, kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm ja kakssada viiskümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kakssada viiskümmend viis, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kakssada viiskümmend kuus oli identne, seda on juba hääletatud, kakssada viiskümmend kaheksa. ja see kattub kahesaja viiekümne üheksa, kahesaja kuuekümne ja kuuekümne ühega. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaks seega. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kakssada kuuskümmend kolm, kes on poolt? kes on vastu? elektrooniline hääletus hääletamine lõppenud vastu võetud. kakssada kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend viis raportöörilt asendab kakssada kuuskümmend viis ja kakssada kuuskümmend kuus. kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud kakssada kuuskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üheksa ja seda ei ole vaja hääletada. kakssada seitsekümmend, kes on poolt, kes on vastu vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, elektrooniline hääletus Est... hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kolm raportöörilt, mis asendab kakssada seitsekümmend kolm kuni kakssada seitsekümmend viis ja raportöör soovib sõna. aitäh tegemist on muudatusettepanekuga, mis puudutab vabatahtliku äh, to-, ähm, tootmise vähendamise toetust kriisi puhul. E-, eelistatav on vabatahtlikult sekkuda kriisi ajal, äh, selle asemel, et äh, lasta turul toimida siin võib olla inimestel erinev nägevus sellest, aga tegemist on olnud tõhusa meetmega piimakriisis, ehkki seda hakati rakendama veidi hilinenult ja kui tahta kriisi hallata, kui äh, pakkuda välja lahendusi kriisi ajal, siis on see väga kallis ja see on ka täiesti kooskõlas äh, ÜPP raportiga, mis me võtsime vastu kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja härra Blanc äh, raportiga, mis puudutab hindade volatiilsust. aitäh ja hakkame hääletama, kes on raportööri muudatusettepaneku poolt. kes on vastu?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 hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd jõuame kahesaja seitsmekümne kolmeni algses versioonis, mis on, äh, kattub kahesaja seitsmekümne neljaga, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu elektrooniline hääletus hääletamine on lõppenud, äh, vastu võetud kakssada seitsekümmend seitse. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud kakssada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud kakssada seitsekümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu? elektrooniline hääletus. Le volet clôturé et l'amendement est adopté. vastu võetud Äh, muudatusettepanek äh, kakssada kaheksakümmend raportöörilt, mis asendab algse kakssada kaheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks on tagasi võetud. ja teen ettepaneku, et hääletaksime plokina muudatusettepanekuid kakssada kaheksakümmend kaks kuni kakssada kaheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu? elektrooniline hääletus hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt kes on vastu? elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud ja muudatusettepanek on tagasi lükatud kakssada üheksakümmend, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. raportööri kakssada üheksakümmend üks, mis asendab algse kakssada üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaks raportöörilt, mis asendab kakssada üheksakümmend kaks ja kakssada üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu? vastu võetud kakssada üheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kuus raportöörilt, mis asendab kakssada üheksakümmend kuus ja kakssada üheksakümmend seitse, kes on poolt kes on vastu? vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kakssada üheksakümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu? elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada kes on poolt? kes on vastu? elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud, vastu võetud kolmsada üks raportöörilt, mis asendab kolm, algse kolmsada üks ja annan kohe raportöörile sõna. aitäh äh, selle viimase muudatusettepaneku mm, puhul on, on tegemist äh, kindlustust puudutava muudatusettepanekuga, see on üsna tundlik teema, aga mõte on selles, et me ütleme, et äh, mis puudutab turu reguleerimist, siis on see mõttekam kui kindlustamine. toon ühe näite tegemist on süsteemiga, mis äh, juurutati Ameerika Ühendriikides, viis miljardit läks see maksma äh, avalikule sektorile, äh, aga ainult null koma kaks miljardit sellest jõudis põllumeesteni, ülejäänud said kindlustajad. nii et mis puudutab kliimaga seotud kindlustusi või muid, see, see, selle vastu ma ei ole, aga Ehm, sissetuleku puhul ehm, see mõttekas ei ole, see on kooskõlas eelnevate raportitega. hääletame, kes on raportööri muudatusettepaneku poolt. kes on vastu? vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kaks, kes on poolt? kolm, kes on vastu, tagasi lükatud. ja kolmsada kolm, kes on poolt? ja see asendab kolmsada nelja, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kolmsada neli, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus, kes on arvamuse poolt aga soovitakse sõna veel. Teil on sõna kaheks minutiks. aitäh. mul on vaja ainult paari sekundit. Itaalia delegatsioon hindab seda, et on mõningad muudatusettepanekud olnud, mis äh, läbi läksid. Äh, raportööri ettepanekud ja täiskogu ettepanekud, aga on teisi, teised asjad, mis läbi ei läinud ja sellepärast Itaalia delegatsioon jääb erapooletuks. kas äh, on veel sõnasoove? prieš galutinį balsavimą norėčiau paprašyti e, elektroniniu būdu e, patikrinti e, balsa-. härra juhataja, enne lõplikku hääletust tahaksin paluda, et me kontrolliksime viiekümne viienda, viiekümne kuuenda, viiekümne seitsmenda muudatusettepaneku hääletamist, tegu oli olulise hääletusega, kuna me arutame võrdsustamist eh, hektari alusel. nii et ma arvan, et võiksime hääletada elektrooniliselt. no, no, no, no, no, no., les votes sont terminés hääletamine on lõppenud, kui see on lõppenud, me siin eh, tagasi küll ei lähe, nii et eh, Pole küsimustki, et me seda teeks. ja veel üks sõnasoovija, härra Atso Pardi. Yes, Mr President, on behalf of the EPP. tõepoolest, Rahvapartei nimel teeme ettepaneku hääletada poolt. kas on veel sõnasoovijaid? Äh, lõpphääletus, kes on arvamuse poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? arvamus on vastu võetud suure häälteenamusega ja palju õnne raportöörile ja kogu meeskonnale äh, selle tehtud töö eest. ja nüüd palun, et meie esimene asepresident äh, tuleks ja asendaks mind ma loodan, et järgmise, järgmiste arvamuste puhul on äh, vähem muudatusi. No, I, I, I will be back for you uh, okay. in, uh, Ah, yeah, yeah. Bella Bush is no, so he is not there. Yeah. Okay, okay, that's right. Yeah. Okay, uh, ladies and gentlemen. niisiis, daamid ja härrad, palun võtke istet. If a few of you need to have a short break, so. kui keegi soovib väikest pausi, siis võite välja astuda, aga jätkame praegu koosolekuga, meil on veel palju arvamusi, mis tuleb läbi vaadata, kuigi need, kuigi need ei ole nii keerulised ja ei ole nii palju muudatusettepanekuid. järgmine on äh, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond. raportöör on Himo Puig. teda asendab härra Kalapuik. nii et esitatakse, äh, arvamuse esitlus toimub nüüd. ma loodan, et kõik kõik äh, järgnevad arvamused, mida tutvustatakse, palun raportöörid, võtke seda arvesse, et võib-olla te saaksite olla natuke eh, sõnaahtremad, teha natuke lühemalt. aga alustame selle teemaga ja ma palun, ma palun, et kõik oleksid vaiksed. me jätkame ja annan sõna eh, raportöörile, et me saaksime esitada järgmist arvamust, aitäh härra raportöör, palun. suur tänu. tahaksin alustada sellest, et ma edastan eh, Valencia eh, kohaliku piirkondliku valitsuse esindaja vabandus, et ta soovis tegelikult siin olla. tegu on fondiga, mis äh, loodi siis, kui globaliseerumisega seotud probleemid hakkasid tekkima teatud sektorites eriti ja selle eesmärk oli äh, sellele kriitilisele olukorrale reageerida ja aidata töötajaid nendes äh, võtmetähtsusega piirkondades, valdkondades, et kaitsta neid ohtude eest ja et kaitsta kõige haavatavamaid inimesi. peaksin teile ütlema ka seda, et meie oleme pärit sellisest piirkonnast, mis on fondi palju kasutanud. ja me võime kindlasti öelda, et tegu on väga vajaliku ja tõhusa instrumendiga. nii et meie oleme selle eh, kaotamise vastu. Euroopa Komisjon liigub siin õiges suunas. me oleme selle lähenemisviisiga nõus et keskendutakse probleemide ennetamisega ja selle eh, ette ja eelnevalt tegutsemisega. lisaks sellele meie piirkonnad ja majandussektorid on väga erinevad, seal on palju lahknevusi, nii et meil on vaja suuremat paindlikkust selleks, et me saaksime vastata äh, nendele erinevatele oludele, see tähendab nii mehhanismide, instrumentide ajakava puhul kui ka nende inimeste puhul, kes, keda see mõjutab. nii et paindlikkus on kindlasti vajalik ja see on vajalik ka seetõttu, ja meenutan siin vestlusi Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi kohta kõigepealt et me avame ennast rahvusvahelisele kaubandusele ja milline mõju see selle ja kuidas see mõjutab töötajaid. praegu on meil ka globali- ja kliimamuutused, digitaliseerumine, tehisintellekt ja palju teisi tegureid, mis kõik koos tähendavad seda, et meil on vaja tõhusat instrumenti eh, nendega tegelemiseks ja meil on vaja paindlikku instrumenti. suur tänu! Thank you, thank you very much and uh, aitäh! sõnavõtte ei ole, nii et läheme kohe muudatusettepanekute juurde. alustame muudatusettepanekust number üks, kes on poolt? vastu? enamu, enamus on poolt, nii et see on heaks kiidetud. poolt, teine muudatusettepanek vastu. oleme selle heaks kiitnud. kolmas muudatusettepanek poolt vastu. ollakse poolt, nii et vastu võetud. number neli, poolt, vastu. vastu võetud number viis, poolt, vastu. väikese enamusega vastu võetud. number kuus, poolt, vastu ühe väikese enamusega vastu võetud. number seitse, eh, number kaheksa, vabandust, seitse vastu, vastu, nii et see on eh, tagasi lükatud, number kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, number üheksa poolt, vastu, mitte keegi, vastu võetud number kümme poolt, vastu. enamus on vastu, nii et tagasi lükatud number üksteist poolt, vastu. tagasi lükatud number kaksteist poolt. aitäh, vastu enamus on vastu, nii et see on samuti tagasi lükatud number kolmteist poolt. vastu, enamus on vastu, nii et tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, enamus on vastu, tagasi lükatud, number viisteist poolt, vastu, enamus on vastu, muudatusettepanek on tagasi lükatud, number kuusteist, kes on poolt vastu, vastu võetud number seitseteist, poolt, vastu, enamus on vastu, tagasi lükatud. number kaheksateist, poolt, vastu, enamus on poolt, vastu võetud. number üheksateist, poolt, vastu enamus on vastu, tagasi lükatud. number kakskümmend, poolt, vastu, mitte keegi, ehk siis vastu võetud. ja hääletame nüüd kogu arvamuse poolt, kes on poolt, vastu üks on vastu, nii et see arvamus on heaks kiidetud. palju õnne! härra raportöör, palun. Bueno, quisiera simplemente agradecerles a todos ustedes el apoyo. tahtsin teid vaid teie toetuse eest tänada. tahtsin tänada ka kõiki neid organisatsioone, kes osalesid konsulteerimisprotsessis ja kõiki eksperte, kes aitasid meil selle arvamuse eh, kokku panna, aitäh! aitäh ja saatke palun eh, meie tervitused eh, raportöörile, härra Puigile liigume edasi, järgmine arvamus, raportöör on proua Forde eh, Korgist. palun võtke siin koht sisse oma eksperdiga. And the, it's about the single market ja arvamus puudutab ühtse turu programmi. ja meil on selle kohta umbes kakskümmend muudatusettepanekut okei okay,, madam raportöör. niisiis, proua raportöör, sõna on teil. Thank you very much, Mr President. suur tänu, härra president ühtse turu programm on üks Euroopa suurimaid saavutusi, see on toonud Euroopa kodanikele ja ettevõtetele suurt kasu, see on loonud tuhandeid ettevõtteid ja on aidanud äh, Eh, tarbijakaitsele kaasa, suurendanud ettevõtete konkurentsivõimet, eriti eh, VKE-dele ja see on võimaldanud inimestel elada ja töötada seal, kus nad soovivad. ja see on tõhusalt eh, taganud standardid, ausa konkurentsi ja kõikidesse poliitikavaldkondadesse vastava statistika see aitab ka poliitilisele integratsioonile kaasa, viissada miljonit kodanikku ja üle kahekümne nelja miljoni ettevõtte. tänu sellele programmile saavad inimesed ja ka raha liikuda ringi liidus nagu ühes liigis. vabakaubanduse tõkked on eemaldatud selleks, et kõik liiguks lihtsamini. ettevõt-, ettevõtete jaoks on rohkem võimalusi ja tarbijatel on rohkem valikut. ühtne turg peab endiselt kohanema kiiresti muutuva keskkonnaga, kus on kiiresti toimuv digitaliseerumine ja globaliseerumine. Ühendkuningriigi otsus lahkuda, Brexit on samuti eh, oluline siin ja sellel on mõjud kodanikele. ja need mõjud äh, tekitavad suuri probleeme ühtsele turule ja ka eh, seadusloomele. Eh, turu eh, tõhusaks muutmine on oluline, ma toetan VKD toetamist ühtsel turul, rõhutatakse VKD olulisust ja keskendutakse nende probleemidele, rahastusele juurdepääsemisel ja ühtse turu kasutamisel, ärakasutamisel. liikmesriikide tasandist räägitakse siin punktis kakskümmend üks. ma olen palunud, et tulevane ambitsioon ja roll Ja oleks paremini käsitletud ja minu arvamuses rõhutatakse ka tarbijakaitse olulisust, eriti finantsteenuste valdkonnas kuna selles piirkonnas mittetoimimine võib mõjutada tarbijate elusid. kõik peavad saama et, et toimida sõltumatult ja peame toetama, programm peab toetama kõiki liikmesriike. kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused eh, võivad siin samuti kaasa rääkida meie huvides on, et kõike rakendatakse terviklikult, võttes arvesse kohalikke tingimusi. me oleme vaadanud avalike hangete, tarbijakaitse, VKE-de ja konkurentsivõime aspekte. see on üks parimaid viise kodanikena jõudmiseks ja ühte, ja ühtsete punktide loomiseks kohalikul ja piirkondlikul tasandil, et anda teavet kodanikele nende elu ja töökohtade lähedal tahan tänada kõiki eh, nõu eest eh, Rahvaparteist ja ka oma eksperte. ja viimane märkus, kakskümmend viis aastat tagasi loodi ühtse turu programm, palju tõkkeid eemaldati ja inimesed eh, Eh, astusid vastu uutele vabadustele ja võimalustele, me oleme palju edasi liikunud, aga me peame endiselt parandama selle turu toimimist selleks, et tagada see, et endiselt tagataks meie kodanikele, meie tarbijatele ja meie ettevõtetele parimad võimalused. on meie kohus uutele põlvkondadele pärandada eh, konkurentsivõimeline ja vaba üht-, eh, ühi-, ühtne turg, aitäh! okei okay,, thank you very much uh,, madam raportöör aitäh, proua raportöör. kas äh, selle kohta on sõnavõtte liikmetelt või inimestelt? ei, läheme muudatusettepanekute juurde. üks R raportöörilt, kes on poolt? vastu? vastu võetud. üks langeb ära. kaks R raportöörilt, kes on poolt? vastu? vastu võetud kaks langeb ära. kolm. kes on poolt? vastu. vastu võetud. või siiski kontrollime elektrooniliselt. kolmas muudatusettepanek okei okay,, we close the vote. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolthäält, kakskümmend kuus vastuhäält, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek number neli langeb ära, juhul kui kolm võeti vastu ja plokina viis, kuus, seitse, kes on poolt? vastu vastu võetud. raportööri muudatusettepanek kaheksa R, kes on poolt? vastu. vastu võetud. kaheksa langeb ära, üheksa, kes on poolt? vastu. vastu võetud. kümme, kes on poolt? vastu. vastu võetud üksteist, kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. kaksteist R raportöörilt, kes on poolt? vastu. vastu võetud. kaksteist langeb ära. plokina hääletagem muudatusettepanekuid kolmteist kuni seitseteist. kas saab plokina hääletada jah, kes on poolt? vastu. kõik on vastu võetud, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist ja seitseteist. järgmiseks kaheksateist, kes on poolt? vastu. vastu võetud, üheksateist, kes on poolt? vastu vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt, palun hääletage nüüd. aitäh, kes on vastu, mitte keegi ei ole vastu, see on vastu võetud ja seega lõpphääletus kogu arvamuse kohta vajalike muudatustega, palun hääletage, kes on poolt. vastu. keegi pole vastu, erapooletuid ei ole. arvamus on ühehäälselt vastu võetud. palju õnne, proua raportöör suur aitäh, härra president ja kõnelejal kadus mikrofon, kahjuks kommentaari ei kõlanud. Äh, suurepärane töö, hästi tehtud. ja nüüd, nüüd läheme edasi järgmise arvamuse juurde, milleks on, kas tohiksin paluda siia härra Abramovitšiuse, asepresident Abramovitšiuse, äh, tema nimelt juhatab koosolekut ja mina saan asuda raportööri kingadesse. daamid ja härrad, jätkame siis päevakorraga. nimelt digitaalse Euroopa programm kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse ning mina kutsuksin nüüd siia härra raportööri Marko Markola. tutvustus, palun. esiteks, suur aitäh kõigile, kes on panustanud protsessi, kes on sellesse osalenud. professor Taina Tuki on olnud minu eksperdiks antud küsimuses, ta tunneb väga hästi regioonide komitee toimimist. ta ju varem töötas minu kabinetis ja aitas kõvasti siin tööd teha. aitäh ka Alekser Popovile ja Sedeki sekretariaadile, kes on pakkunud väärtuslikku teavet selle kõige kohta. juba juulikuus toimus esimene kokkusaamine Euroopa Parlamendi raportööriga, ehk siis me oleme väga tihedalt nendega mitmel korral suhelnud, eh, nende ekspertidega samuti eh, ja seda lausa peadirektori tasemeni komisjoni inimestega, aga juhin tähelepanu mõnele olulisele mõttele. pärast aastakümmet eksper-, eksperimenteerimist on nutikad linnad, arukad linnad jõudmas uuse, uude faasi. jah, nad on ainult ähm, üks selline vahend linnade digitaliseerimisel siis sellegipoolest need muudatused toovad palju kaasa. digilahendused on uued, kasulikud, kulutõhusad, need pakuvad uusi vahendeid linnade tegevustesse elu puhumisel. üks tegevustest, millele me oleme selle arvamuse puhul tähelepanu pööranud, on äh, linnade digiteerimise tippkohtumised, millele juhtis tähelepanu ka härra Lamberts oma tänases sissejuhatuses täiskogu istungjärgule. nimelt nelikümmend üks linna kuuluvad sinna peamiselt linnapead koos assistentsidega, assistentidega osalesid eh, digilinnade tippkohtumisel. selle korraldas Grow peadirektoraat koostöös regioonide komiteega ja paljude teistega. tegevus algas eile ja mitmed linnapead on ka täna seda tööd jätkanud regioonide komitees ja kõneleja soovib jätkata ka soome keeles. nimelt digitaliseerimine on ähm, võtmetähtsusega, kui me räägime sotsiaalsete väljakutsete lahendamisest selliste väljakutsete nagu näiteks kliimamuutustele vastu seismine ning äh, kõikide seitsmeteist ÜRO säästliku arengu eesmärgi saavutamisel samuti. Euroopa ja Euroopa ettevõtjad peaksid haarama juhtrolli, seda ma ülemaailmsel tasemel, ja nad peaksid kandma vastutust tuleviku eest, selleks et avalik sektor saaks selle teemaga edasi minna ning sellisest tugevast rollist on võimalik rääkida ainult siis, kui tehakse koostööd ja seda meelekindlalt. avalike teenuste digitaliseerimisel on oluline tagada Euroopa-ülene funktsionaalsus ja ka piisavad digioskused ning selle töö puhul on linnade partnerlused ja ka tegevus kohalikul tasandil nii väikeste kui suurte ettevõtjate vahel kui ka ülikoolide vahel, teadusinstituutide vahel, sellel kõigil on väga oluline roll. aga partnerlused eh, erinevate linnade ja piirkondade vahel Euroopas on siin keskse tähtsusega. arvamuses me rõhutame ka andmete kvaliteeti ja seda, et et andmestikud oleksid kõikehõlmavad, selleks et äh, tehnoloogiline areng saaks toimuda ja seda nii linnade kui ka ettevõtjate koostoimes. tahaksin ka rõhutada seda, kui oluline on noorte inimeste roll, kui nad tegutsevad äh, programmeerijatena järjest enam andmeid on avalikult kättesaadavad ja me tahamegi sellise asja eest seista. selles arvamuses juhime tähelepanu linnade ja piirkondade rollile ja me nõuame, et me nõuame digitaalsete klastrite võrgustikku, mis hõlmaks kogu Euroopat selleks, et igal piirkonnal oleks oma digiinnovatsiooni keskus või klaster olemas, see on oluline piirkondade kestliku arengu huvides ja oluline on seista ka oskuste tugevdamise eest. tegemist peaks olema millegagi, mis on autentselt euroopalik ja see tähendaks, et selle teemaga on võimalik edasi minna. tehtud on mitmeid täpsustusi arvamuses öeldes, et ähm, need ähm, digiinnovatsioonikeskused ja nende juhtimine võivad kaasata mitmeid erinevaid tegutsejaid ning ähm, need moodustavad sellise tugeva konsortsiumi koosmõjus. ja viimaseks tahaksin rõhutada, et tegemist on esimese korraga, mil Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku sedasorti tugeva paketi kohta, äh, et toetada teadus- ja arendustegevust. see on esimene kord kõikide selliste Euroopa programmide ja kõige muu puhul. ning kui me räägime rahastusest, mis on välja pakutud parlamendile ja nõukogule kui meil käivad kolmepoolsed läbirääkimised, siis rahastus ulatub üheksa koma kahe miljardi euroni lähtekohana. ja see on tõesti väga oluline seoses Euroopa rahvusvahelise konkurentsivõime ning üleilmse vastutuse kandmisega. ja nii palju, kui asi puudutab mind, siis võin öelda, et ähm, vaadakem seda arvamust siin on võimalik rääkida ju praegu ainult ühest muudatusettepanekust, ma arvan, et see probleeme ei tekita ja rõhutan seda ettepanekus rohkem kui kunagi varem. kiitos, härra raportöör ja nüüd on aeg aruteluks, kui, kui on sõnasoovijaid, paistab, et ei ole, ehk siis läheme muudatusettepanekute juurde ainult üks muudatusettepanek ongi ECR-ilt ning äh, raportöör on teinud ka omapoolse muudatusettepaneku sellele. hääletagem siis raportööri muudatusettepanekut, üks R, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. ja nüüd hääletame arvamust tervikuna koos muudatustega, palun hääletage. ja hääletage need, kes on vastu. paistab, et keegi ei ole vastu. erapooletuid paistab, et ei ole ka erapooletuid. ühehäälselt palju õnne, suure aplausiga vastu võetud. So uh, at this moment arvamus on vastu võetud. siinkohal annaksin teada olid ähm, Matteo Luigi Bianchi raport ja ka Andres Jaadla arvamus on edasi lükatud homseni. nimelt head uudised, me siin oleme oma tööpäeva nüüd siinkohal lõpetamas. ja olgu siinkohal ka öeldud, et Austria delegatsioon kutsub teid sooja südamega regioonide komitee aatriumi vastuvõtule. Need, kes teist on veel siia saali jäänud, väärivad kindlasti kõik sedasorti vastuvõttu.